Did you announce it? <clears throat> Sorry. Good morning um, everybody uh.... tere hommikust kõigile. tere tulemast uh, meie tänasele koosolekule. enne kui me oma esimese päevakorrapunktiga alustame, olen ma aru saanud, et uh, tõlgid sooviksid teha teadaande, nii et uh, palun siis, et kõik paneksid kõrvaklapid pähe ja kuulaksid seda teksti omaenda keeles tõlgid informeerivad sellest, et töövaidlus on endiselt käimas ja seetõttu kui, kuna osad tõlgid on siia tööle kohustatud, siis tänaseks planeeritud tunniajane tööpaus, teised tõlgid solidaarsusest ka seda ei tee. aga koosolek lõpeb ja tõlge lõpeb täpselt sel hetkel, kui koosoleku lõpp on ette nähtud, ehk siis kell pool üks uh,. Thank you very much uh.... suur aitäh tõlkidele, kõigi, kogu nende poolt tehtud töö eest ja loodetavasti suudetakse leida hea lahendus kõigi jaoks. ja sellega ma arvan, et me saaksime siis alustada oma esimese päevakorrapunktiga, see on muudatusettepanekute arutamine äh, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus tervisetehnoloogia hindamise kohta, kus äh, härra Puusoi on meie raportöör, nii et palun, härra Puusoi. suur aitäh, äh, proua esimees, selgitan veidi, äh, millest muudatusettepanekud räägivad ja milline on minu seisukoht ja räägin teile, et äh, järgmisel nädalal on meil variraportööride kohtumine, et üritada leida kompromisse ja organiseerida hääletuseks tänan kõiki kolleege nende panuste eest, eriti just variraportööre, kokku on meil sada kaheksakümmend üks muudatusettepanekut, millest kolmkümmend seitse puudutavad minu arvamust ehk siis peamist arvamust. esitatud muudatusettepanekud keskenduvad seitsmele suuremale teemale. üks on konfidentsiaalsus ja läbipaistvus, hea valitsemise põhimõte. eesmärgiks on tasakaalustatud lähenemine saavutada konfidentsiaalsusele, sest et äh, selle protsessi käigus võib äh, patsientide kohta avalduda tundlikke andmeid seitsekümmend üheksa, sada nelikümmend kuus muudatusettepanekud huvide konflikti kohta, minu arvates need asjad peaksid olema määruse osaks, kolmas äh, hääletus äh,, enamus, enamik äh, muudatusettepanekuid äh, puudutavad kaks kolmandikku enamust, sama lähenemine oli ITRE-s, kus mina olen variraportöör oma fraktsiooni jaoks ja ma arvan, et me võiksime ka seda korraldada niimoodi, ma saan aru sellest loogikast, äh, neljas äh, valdkond puudutab äh, huvitatud osapooli, erinevad äh, muudatusettepanekud, terve rida on nende kohta ja minu arvamus äh, on see, et me võiksime äh, sisse tuua laiema ulatuse kui patsientide eestkõnelemine, aga mul on küsimärk siiski endiselt tarbijaorganisatsioonide kohta, tervitan kolleege siin oma seisukohti avaldama, et milline on nende loogika, kuues valdkond on võimalus esitada vastuväiteid ja äh, nõuda ajakohtatud infot, see on ka minu arvamuse osaks, neid muudatusettepanekuid täielikult toetan. järgmine valdkond on äh, rakenduspädevus, delegeeritud õigusaktid, äh, selle asemel, et anda see pädevus koordineerimisrühmale. siin ma ei tahaks äh, anda täielikku pädevust koordineerimisrühmale ja asjakohane on, äh, oleks siin ka see, et meie õigustalitus annaks meile oma sisendi õigusliku aluse äh, kohta. ja viimane äh, väga tundlik valdkond on meditsiinitehnoloogia, nii palju kui mina muudatusettepanekuid uurisin, siis meil on kolm varianti, kuidas selle olukorraga tegeleda ja endiselt töötan oma personali ja nende personaliga, et vaadata, kas siin on võimalik leida kompromiss. Need on peamised teemad, mis tõusetusid meie komisjonis. hea meelega kuulan komisjonide kom-, kolleegide kommentaare ja teen edasist koostööd kompromisside saavutamiseks. aitäh! sotsialistide demokraatide proua Vestfaal, palun. tere hommikust, proua esinaine ja armsad kolleegid, vaatasin muudatusettepanekud läbi ja võin öelda, et ma toetan neist paljusid sest nad liiguvad tõesti õiges suunas. sooviksin siinkohal veel rõhutada, et juba märtsis kaks tuhat seitseteist ehk siis üle aasta tagasi võtsime vastu algatusraporti äh, äh, tervishoiutehnoloogia analüüsi ning parema juurdepääsu kohta äh, meditsiiniteenusele. see on seotud innovatsiooniga ning lisaväärtusega patsientidele sama on ka antud teksti puhul, me soovime ju aidata haigeid inimesi. me peame tagama, et Euroopa kodanikel oleks kiire juurdepääs innovatiivsetele meditsiinitoodetele. Euroopa-ülese, Euroopa-ülesest koostööst võidaksid kõik Euroopa kodanikud pärast aastaid vabatahtlikku koostööd liikmesriikide vahel Äh, selles võrgustikus, on nüüd aeg astuda uus samm. ma olen paljudelt inimestelt kuulnud ka ENVI komisjonis, kus suur enamus kolleege ja parlamendis üldiselt äh, toetab seda ning seda räägivad ka parlamendi välised äh, sidusrühmad, et komisjoni ettepanekut Euroopa-üleseks koostööks äh, meditsiinivaldkonnas tuleb tervitada. nõukogus aga lähevad asjad mitte nii libedalt. koostöö valdkonnas. rõhutaksin veel kolme olulist aspekti, millest ma rääkisin ka eelmine kord, aga mis on minu jaoks väga tähtsad. esiteks, rohkem läbipaistvust terves protsessis kõik olulised andmed peavad olema vabalt juurdepääsetavad, sest ainult siis saame me saavutada usalduse süsteemi vastu. teiseks, kodanikuühiskonna organisatsioonidel ja sotsiaalpartneritel peab olema suurem sõnaõigus, ka nemad saavad, peaksid saama oma ideid paremini esitada ja kolmandaks, piisav ja sõltumatu rahastamine. lobitegijad ja ettevõtjad ei tohiks mingil juhul oma, omada mõju nendele analüüsidele. see pea, see süsteem peab olema sõltumatu ning parteipoliitikas sõl-, vaba. loodetavasti raportöör võtab ka neid väga olulisi kolme aspekti arvesse. aitäh, et see ERR-i nimel Dan oli variraportöör Dan Dalton, nägin teda just, jah, palun, Dan, sul on sõna suur aitäh, jõudsin jah, täpselt õigeks ajaks äh, hoolimata Brüsseli liiklusest. tahaksin tänada härra rap-, Pusaid raportööri selle töö eest, see on positiivne panus äh, te tervisetehnoloogia debatti. ma arvan, et need erimeelsused siin ei ole meil väga suured. nõukogus on see tekitanud äh, vastuolusid liikmesriikide parlamentides, tervishoid on alati tundlik teema, igasugune katse harmoneerida tervishoiu meditsiinistandardeid tekitab koheselt muresid nendes riikides, kus on kõrgemad standardid, et nende standardid lähevad madalamaks. nii et eesmärgiks on vältida äh, kattumist sellega, et äh, tuvastatakse lisaväärtus sellel teemal Euroopa Liidu tasandil ja sellega me oleme nõus. bürokraatia vähendamine ja ühistandardid vähendab Äh, kulusid, suurendab konkurentsi tervishoiuteenuste puhul ja sellest on kasu kõigile. ja eriti kasulik on see väiksemate liikmesriikide jaoks, kellel ei ole võimekust omaenda kliinilisi hindamisi läbi viia, aga nende standardi kokkuleppimine ja usalduse loomine erinevate hindamisüksuste vahel on ilmselgelt keeruline ja me tervitame määrust, siis ECR-is me siiski jagame lähimusmuresid mida liikmesriigid on juba äh, üles näidanud ja seetõttu me oleme esitanud mõningaid muudatusettepanekuid selle peegeldamiseks, eriti just kohustuslik äh, iseloom artiklis kaheksa, mis ei luba liikmesriikide võimudel hindamisi läbi viia tervishoiutehnoloogia puhul, mis on juba hinnatud äh, tehnoloogia nimekirjas ja ka meditsiinitehnoloogia puhul me oleme kolleegidega muudatusettepanekuid esitanud, nii et liikmesriikidel peaks olema võimalik omaenda kõrgeid standardeid tagada süsteem töötab hästi mõnes liikmesriigis, aga äh, teistes liikmesriikides sellise süsteemi sisseviimine oleks kasulik, aga seda ei tohiks teiste liikmesriikide arvelt teha. aga ootan äh, koostööd kolleegidega läbirääkimiste käigus selleks, et äh, lõppkokkuvõttes oleks saavutatud tasakaalustatud arvamus. suur aitäh! teiste fraktsioonide nimel sõnelejaid mul nimekirjas ei ole, nii et <laughs> Tiita siiski Thank you very much uh,, madam chair. suur aitäh uh,. ma ka sooviksin tänada raportööri tema töö eest. ALDE üldiselt toetab komisjoni ettepaneku eesmärki selleks, et kiirendada läbi, ligipääsu tervishoiutehnoloogiale, leiame, et õige eh, lahendus on ühised kliinilised hindamised, selle asemel, et üks viiakse läbi igas liikmesriigis. ka me peaksime alati silmas pidama et selle ettepaneku eesmärk on vähendada halduskoormust, mitte aga luua seda juurde. saan aru, et see olukord, mis puudutab diskussiooni nõukogus, on üsna keeruline ja liikmesriigid eriti ei taha kohustuslikku äh, iseloomu sellele, sest et äh, liikmesriikide hindamissüsteemid erinevad teineteisest, aga kliiniline hindamine peab olema kohustuslik ja ka see, et äh, riiklik HDI selle äh, tarvitusele võtaks, sest et niimoodi koormus, vastasel juhul koormus ei väheneks ja oleks äh, väga kahjulik, kui oleks kohustuslikud ühised kliinilised hindamised ühelt poolt ja siis antakse liikmesriikidele veel võimalus äh, veel kord need hindamised läbi viia või isegi mitte arvesse võtta ühiste hindamiste tulemusi. see on ka põhjus, miks mõningad muudatusettepanekud kaheksanda äh, artikli kohta puudutavad, mis puudutavad vabatahtlikku hindamissüsteemi liitumist, need tunduvad keerulised, aga ma saan aru, et need hindamissüsteemid on liikmesriikides üsna erinevad ja siinkohal peaks olema liikmesriikidel teatav paindlikkus eh, lisada veel mõningaid hindamisi riiklikul tasandil, nii nagu mõned kolleegid on välja pakkunud, näiteks muudatusettepanekus üks, üks, kaheksa, üks, üks, üheksa või üks, üks, kuus. see võiks olla viis, kuidas edasi liikuda, sest et äh, niimoodi saaksid liikmesriigid jätkata oma liiklike HDI menetlusi, nagu näiteks hindamist. mis puudutab ALDE muudatusettepanekuid, siis mul on äh, suur küsimärk äh, kohaldamisala kohta meditsiinitehnoloogia puhul. komisjoni eesmärk on äh, panna siia ikka kõrge riskiga meditsiinitehnoloogiat, mis peavad uue meditsiinitehnoloogia määruse ja in vitro meditsiinitehnoloogia määruse hindamisele alluma. hetkel Äh, enne hüvitamist tehnoloogia ei kuulu HDI alla, eriti just äh, haiglasektoris paljudes liikmesriikides. ja suur osa meditsiinitehnoloogiast äh, ei lähegi üldse hüvitamisele. Neid katab kas kirurgilise sekkumise või meditsiiniseaduse hüvitamine kui me paneme selle kohustusliku elemendi ka meditsiinitehnoloogiale, siis see lisab koormust, samas tulemus on üsna mõttetu, sest et on vähe liikmesriike, kes seda hindamist äh, hüvitamisotsuste puhul kasutaksid. see tähendaks praktikas seda, et meil oleks ühine kliiniline hindamine, mida ei kasutataks äh, hüvitamisotsuste puhul kuna ettepaneku eesmärgiks on vähendada halduskoormust, mitte aga lisada seda, siis äh, see ei ole vastavuses äh, ettepaneku eesmärgiga see, et meditsiinitehnoloogia siia pannakse. meditsiinitehnoloogia hindamine äh, erineb ravimite kasutamisest märkimisväärselt. ravimite puhul on ravimeetod tootega identne, meditsiinitehnoloogiat siin see puudutab ravimeetodit, mis ei koosne ainult sellest tehnoloogiast ja need, see tehnoloogia, mis peaks äh, selle ühise HDI alla minema, näiteks südame rütmimasinad, need vajaksid tavapäraselt teatud konkreetset kirurgilist meetodit, mis on äh, äh ravi osa ja see tähendab seda, et äh, kõrgetasemelised professionaalid ja, ja õed peavad saama erikoolitust. ja see ettepanek jätab sellise asja kahe silma vahele, ettepanek vaatab ainult tehnoloogiat ennast, mitte võtta arvesse seda, et äh, kirurgia, tehnika ja ravimeetmed ei ole harmoneeritud ja parlament on juba äh, võtnud vastu uue seadusandliku teksti äh, meditsiinitehnoloogia kõrgete standardite kohta eesmärgiks on hinnata tõhusust, mitte ohutust. ja see on ka põhjus, miks ma ei, olen teinud ettepaneku mitte panna meditsiinitehnoloogiat siia kohaldamisalasse siinkohal lõpetan, olen juba päris pikalt sõna võtnud ja ootan ka edasist tööd raportööriga siin. Uh, have... suur aitäh! ühtegi teist variraportööri mu kõnelejate nimekirjas ei ole, nii et sellega seoses äh, lõpetaksin selle päevakorrapunkti käsitlemise, kui raportöör võib-olla ei taha midagi lisada suur aitäh, ma arvan, et tahan tänada kõiki kolleege, nagu härra Dalton ütles, siis äh, vastuolud ei ole väga suured. meditsiinitehnoloogia on kõige tundlikum küsimus mitte ainult siin, vaid ka ENMis ja ka nõukogus. üks variant on nad täielikult välja võtta. üks äh, variant on isegi kitsendada kohaldamisala, selle variandi pakkusin mina välja või siis äh, üks ettepanek on, et jääda komisjoni ettepaneku juurde arutame seda ja vaatame, kas on võimalik saavutada kompromissi. suur aitäh veel kord! suur aitäh! ja äh, kompromissmuudatusettepanekute arutamine käib üheteistkümnenda juuli koosoleku ajal. sellega saame me selle päevakorrapunkti käsitlemise lõpetada ja alustada hääletusega ja vote that we have on our agenda is esimene hääletus äh, meie päevakorras on euroopalaste isikupensionitoodete küsimus, kus meie raportööriks on proua Colin Langen. nii et kui kõik on valmis, siis alustame. Amendment one hundred. Ah, and I just hear ja kuulsin just, et äh, esimene muudatusettepanek, mida me hääletame peaksime, on sada nelikümmend neli, on äh, tagasi võetud kompromissmuudatusettepanek üks, seega on esimene, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada, kakssada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda kakssada kuuskümmend kolm kontrollime. <laughs> Yeah, we close the vote. It's clear. Yeah. Okay, so it's rejected. Uh... tagasi lükatud, seega edasi kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid? kontrollime, kakskümmend seitse, hääletus on alanud üks ECR-i liige on üle, palun mitte hääletada. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi, kakskümmend, kakssada kuuskümmend neli jääb ära. niisiis kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime kakskümmend üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada kuuskümmend seitse langeb ära hääletame lisaks kakssada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükat-, kontrollime kolmkümmend. We close the vote. And it is a hääletus on lõppenud, see on vastu võetud, edasi kakssada kuuskümmend kaheksa kakssada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaks, kuus, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükat-, kontrollime kakssada kuuskümmend üheksa. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada seitsekümmend viis ja kolmkümmend seitse korraga, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kolmkümmend üheksa kontrollime. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. kakssada seitsekümmend kaheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi kakssada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu kakssada kaheksakümmend kaks. sest teised kompromissid lähevad plokina. kakssada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja nüüd kolmsada seitsekümmend üheksa see on natuke kaugemal. kolmsada seitsekümmend üheksa, muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend üheksa, kas te leidsite selle? kolm, seitse, üheksa. poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi kolmsada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromissettepanek ei. ei, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi, ei, kontrollime, seitsekümmend kolm kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi, kontrollime, seitsekümmend viis hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmine ära, seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neli, kaks, üheksa neli, kaks, üheksa, kas kõik on selle leidnud, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kas te leidsite selle? teeme siis uuesti. aga leheküljed ei ole kõikides dokumentides samad, minul näiteks on see lehekülg kaheksateist, ma ei tea, üheksateist, aga mõnedes dokumentides ka kaheksateist, niisiis umbes seal on see muudatusettepanek. kas te leidsite selle nelisada kakskümmend üheksa? nelisada kakskümmend üheksa, hääletame siis uuesti, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend üks, vabandust, nelisada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, nelisada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud ei, kontrollime, nelisada kolmkümmend kaks, kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud seega nelisada kolmkümmend kuus, nelisada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. edasi sada üks, sada üks. ja Colin Langen on esitanud suulise parandusettepaneku muudatusettepanekule sada üks seda ei ole nimekirjas sees, kas te loete selle ette? suuline muudatusettepanek. Um, we want to make an addition me tahame lisada teksti detailne info kogu kulu kohta, mille PEP kaasa toob ning info andmine, mida peab tagama teenusepakkuja teenuse kõigi aspektide kohta, see on see, mida me soovime lisada. aitäh! kes on poolt? sada üks koos suulise muudatusega vastu ja erapooletuid vastu võetud. edasi. kompromiss kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. edasi viissada üheksa, viissada üheksa, veel paar lehekülge edasi, kas te olete selle leidnud? kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud? viissada üksteist, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, viissada kümme poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viissada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viissada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viissada neliteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viissada viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viissada kuusteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada seitseteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viissada üheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid. ja kontrollime, viissada kakskümmend, kontrollime hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kaks, viissada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viissada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, viissada kakskümmend kolm kontrollime hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viissada kakskümmend neli ja sada kaheksa korraga, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viissada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletuid, taga, vastu võetud viissada kakskümmend kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid. kontrollime, viissada kakskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viissada kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid. kontrollime. viissada kakskümmend üheksa, kontrollime hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viissada kolmkümmend, viissada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime viissada kolmkümmend, kontroll on alanud. hääletus on lõppenud siiski tagasi lükatud. sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viissada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viissada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. sada seitseteist, kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viissada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, mida teeb Rahvapartei? Rahvapartei fraktsioon viissada nelikümmend seitse, niisiis eh, tagasi lükatud. viissada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viis neli üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viissada viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viissada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, taga, eh, vastu võetud sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viissada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viissada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viissada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi, vastu võetud, sada, siiski viissada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viissada, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, sada kakskümmend kaks. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kuussada viis. kas te leidsite selle? poolt. see jääb ära, sest kompromiss kolmkümmend seitse võeti vastu, seega kuussada kuus. kuussada kuus, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kuussada seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kuussada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuussada kakskümmend, kes on poolt. mida arvab Rahvapartei fraktsioon? kuussada kakskümmend vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kuussada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kuussada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kuussada, kontrollime, kuussada kakskümmend kaks, kontrollime hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kuussada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, äh, tagasi lükatud, kuussada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi ei ole selge, kuussada kakskümmend neli kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuussada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuussada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuussada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuussada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuussada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kuussada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuussada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kuussada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid ma arvan, et vastu võetud, kuid kontrollime, kuussada kolmkümmend kaks, kontrollime. hääletus on lõppenud. Vas-, tagasi lükatud. kas kõik on nõus, et me võtame härra Selimovitši järgmised muudatusettepanekud kõik korraga? kui kõik on nõus, siis kuni kuuesaja kolmekümne kaheksani. kuussada kolmkümmend kolm kuni kuussada kolmkümmend kaheksa ühtse plokina. kuni kuussada kolmkümmend kaheksa. niisiis kuussada kolmkümmend kolm kuni kuussada kolmkümmend kaheksa ühtse plokina. kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi, äh, kontrollime. kuussada kolmkümmend kolm kuni kuussada kolmkümmend kaheksa kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuus, kolm, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada nelikümmend, sada viiskümmend, kes on poolt. sada nelikümmend üheksa langeb ära, sest sada nelikümmend kuus võeti vastu. Teil on õigus, minu viga. sada nelikümmend üheksa, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vast-, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. muudatusettepanek neli, kontrollime. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kuus, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitse, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, pole selge, niisiis sada viiskümmend üheksa kontrollime. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, mida ütlevad sotsiaaldemokraadid? üheksa, seega vastu võetud. nüüd sada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. sada seitsekümmend seitse, kontrollime. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu me pidime hääletama ka muudatusettepanekut üksteist. niisiis üksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et vastu võetud, kuid kontrollime, sada üheksakümmend seitse kontrolli on olnud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakssada kaks kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, kakssada seitse, kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada üheksa langeb ära. kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid va-, tagasi lükatud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. kakssada kuusteist. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakssada kakskümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada kolmkümmend kaks ja kakskümmend üks korraga poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud see jääb ära, järgmine saab, jääb ka ära. see tähendab, et järgmine hääletus on kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakssada nelikümmend kolm langeb ära, järelikult kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kakssada nelikümmend viis, kontrollime. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakskümmend viis kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. kakssada nelikümmend kaheksa, kontrollime hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaks langeb ära, kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada viiskümmend viis poolt, kuid kakssada viiskümmend viis langeb ära, kakssada viiskümmend kuus poolt, erapooletuid, tagasi lükatud, ma arvan, kuid kontrollime. kakssada viiskümmend kuus kontrollime. me oleme peaaegu lõpetanud hääletus on lõppenud. selgelt tagasi lükatud, mul oli õigus. kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et vastu võetud, kuid kontrollime kakssada viiskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, mis on elektrooniline. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud kakskümmend kaheksa poolthäält, viis vastuhäält ja kaks erapooletut. me õnnitleme raportööri. kas te soovite sõna? jah ma tahan tänada kõiki variraportööre. me tegime koos väga head koostööd. aitäh. ja ka teise soovib sõna. Eh, eh, suur tänu. ma rääkisin sellest ka eile. kuid soovin veel kord öelda et ma olen raportöörile tänulik selle eest, mida ta on teinud tarbijate heaks tarbijakaitse vallas. meie fraktsiooni jaoks on selle raporti heakskiitmine siiski problemaatiline. me peame vaatama, mis toimub ECONi komisjonis, me peame vaatama erinevaid sambaid ja seda, kuidas see uus süsteem sobib esimese ja teise pensionisambaga. ma tänan raportööri IMCO-s tehtud töö eest. aitäh! ja meie teine hääletus on riigihanke strateegia paketi kohta, kus Carlos Coelho on äh, raportööriks. Uh, okay, uh, if um, we have the name of Mrs. Valjan in our voting list, it's... Uh, Proua Valjan Äh, siin hääletusnimekirjas tegelikult tähendab äh, ENVI komisjoni. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siis komprom-, muudatusettepanek kakskümmend üheksa selle kohta on ka suuline muudatusettepanek. suuline äh, muudatus härra Tantilt. aitäh, proua Sinaine. tutvustan lühidalt suulist muudatusettepanekut me äh, soovime, et äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta määruse erandid äh, jääksid endiselt kehtima. see, äh, sest me peame kaitsma kõiki organisatsioone. Can you give the floor to ah,? It's on, it's a new amendment on paragrahv two A. see on kes on poolt, vastu, erapooletud. see on vist tagasi lükatud. soovite kontrollida, suuline muudatusettepanek. A lot of people who have their cards inserted did not vote. palju inimesi, kellel on kaardid masinas, ei ole veel hääletanud. olgu, lõpetame hääletuse. tagasi lükatud järgmisena muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, kolmkümmend kaks, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime, muudatus nelikümmend üks We close the vote. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 muudatus seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, seda tahan kontrollida, kaheksakümmend üks. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss kaksteist A poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime. muudatus kaheksakümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud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 vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. seda kontrollime, üheksakümmend seitse. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks, langeb ära, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus sada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks langeb ära, siis sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Inta kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Inta kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Inta neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Inta viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, poolt, vastu, erapooletud. seda kontrollime, sest keegi praktiliselt ei tõsta kätt. viisteist muudatud ettepanek hääletamine on lõppenud, vastu võetud, muudatus kuusteist poolt, vastu. keegi ei, eriti ei vaevu kätt tõstma. oleme peaaegu lõpuni jõudnud, kontrollime muudatust kuusteist hääletamine on lõppenud, vastu võetud muudatus seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, siis muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanek üks hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt. We close vote. hääletamine on lõppenud, selgelt vastu võetud, kakskümmend kaheksa häält poolt, kolm, kaks vastu. palju õnne raportöörile kas härra raportöör soovib öelda midagi? aitäh, proua Sinaine, sooviksin tänada variraportööre oivalise koostöö eest. kõikide nendega oli väga huvitav koostööd teha ning tahaksin tänada INTA komisjoni, sest nende muudatusettepanekud olid väga head ja mis puudutab keskkonnakomisjoni muudatusi, siis ma mõnedega neist nõustun, aga nad langesid tegelikult justkui äh, selle raporti ulatusest välja, seega hääletasin vastu. suur tänu veel ja palju õnne! ja võtamegi järgmise päevakorrapunkti, arvamuste vahetus, ühenduse tollikoodeksi ette nähtud mitteelektrooniliste traditsiooniliste andmetöötlustehnikate pikendamine. härra Selimovitš on raportöör annaksin sõna aga proua Aignerile, kes on osakonna juhataja taksuti peadirektoraadis, mis tegeleb tolliõigustikuga. proua Aigner. Thank you very much um,. Good... aitäh. tere hommikust ka minu poolt. suur tänu, et andsite meile võimaluse tutvustada seda ettepanekut koostasime ka lühikese ettekande, et selgitada seda komisjoni palvet, et pikendada mitteelektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist. see on väga tehniline fail, aga kui, jah, kui teil on see ettekanne, siis te saate seda ka veel hiljem äh, uurida, kui te soovite rohkem üksikute tähtaegade kohta infot parlament ja teie komisjon eriti on juba pikalt rääkinud äh, ühenduse tollikoodeksi teemadest, seega kannatust palun paariks minutiks veel, nagu te teate, siis ühenduse tollikoodeks näeb ette, et kogu infovahetus ning info salvestamine peab toimuma elektrooniliselt. aga loomulikult, kui äh, suur pank peab juurutama seitseteistkümmet erinevat IT-süsteemi, siis see pole võimalik, seetõttu nähti äh, ette artiklis seitsekümmend kaheksa äh, võimalust kasuta, kasutada muid mitteelektroonilisi võimalusi. kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuni. me peame arvesse võtma ka seda, et IT-süsteemid neid saab välja arendada alles siis, kui õigustik on olemas. see tähendab seda, et kahe tuhande viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal aastal, kui delegeeritud ja rakendusaktid vastu võeti. toon ühe näite. kuidas tollikoodeks praegu toimib ilma IT-süsteemita? see ühenduse staatuse tõendus. ehk siis, et äh, need äh, kaubad on tõesti ühenduse kaubad. selle puhul saab kasutada veel paberit senikaua, kuni IT-süsteem on välja töötatud, see pabermajandus on äh, juba kestnud väga kaua aega, võib kasutada ka vana elektroonilist süsteemi, ehk siis tollikoodeks kehtib isegi, kui IT-süsteeme pole veel valmis saadud. liikmesriikide ning äh, kaubandusringkondadega rääkides oleme avastanud ka, et kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpp, mis on kirjas artiklis kakssada seitsekümmend kaheksa, eh, eh, ei ole saavutatav kõikide IT-süsteemide puhul. siin slaidil on praegune olukord vastavalt tollikoodeksi töökavale tollikoodeksi ühes teises artiklis on kirjas, et liikmesriigid nõustuvad komisjoni poolt äh, paika pandud töökavas äh, kasutama ka teistsuguseid tähtaegasid kui algselt ette nähtud. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal peaks nad olema välja töötatud, mõned nendest on rohelises, aga siin ja siin allpool on näha need, mida liikmesriigid peavad välja töötama, rohelised ja punased on Euroopa-ülesed süsteemid, mis kehtivad kõikide liikmesriikide jaoks. mida töötavad välja siis ettevõtted. rohelised on need, millega probleeme ei ole, punased on sellised, mida päris kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks valmis ei saa. Need tuleb edasi lükata. aga probleem seisneb siin järgnevuses. aga näiteks ka impordikontrolli puhul äh, algab üleminek märtsis kaks tuhat kakskümmend üks, mitte kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpus. ehk siis tulevad sellised viivitused. neli peamist põhjust on selle taga, et me teeme ettepaneku edasi lükata tähtaegu. esiteks, kaks tuhat kakskümmend oli alati ju ambitsioonikas eesmärk, kui tollikoodeks vastu võeti kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, siis oli ka teatud kahtlusi, aga kuskilt tuleb ju alustada ja keegi ei teadnud, kui kaugele me jõuame. seetõttu kehtestati praeguseni kehtiv kuupäev ning ka reeglid rakendus- ja delegeeritud õigusaktidest töötati välja alles kahe tuhande neljateistkümnendal, viieteistkümnendal aastal. IT-süsteeme ei saanud seetõttu hakata välja töötama kahe tuhande, ennem kahe tuhande viieteistkümnendat, kuueteistkümnendat aastat. üks probleem veel, mis alles hiljem selgus, oli see, et eh, seis, eh, oli andmete harmoneerimise. Te ju teate, et koos liikmesriikidega ja seda soovisid ka meie kaubanduskogukond, et meil peaks olema ühine see tolli andmete mudel. aga see loomulikult tähendab seda, et iga äh, andmeelement, iga sõnum tuleb ümber modelleerida et ta sobituks süsteemi, selleks kulus ka veel aega. ja see järgnevus on ka oluline, sest kõik need seitseteist süsteemi töötatakse välja vastavalt üldisele kavale, ilma ühe süsteemita ei saa välja töötada ka teisi ehk siis tollikoodeksi süsteemid omavahel suhtlevad, nad kasutavad näiteks ühe süsteemi andmeid ka teistes süsteemides, see loomulikult suurendab äh, efektiivsust ning ka äh, turvalisust, aga samas see töö järgnevus on väga oluline, selleks aga kulub aega. tuleb välja töötada üks süsteem teise järel kuus süsteemi, mida ma mainisin, tuleb edasi lükata natukene. liikmesriikide ning kaubandusringkondadega oleme välja selgitanud, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ei suudeta neid süsteeme välja töötada. meie ettepanek äh, põhineb kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta mitmeaastasel strateegilisel kaval, mis töötatakse välja igal aastal, mille kiidavad heaks kõik liikmesriigid vastavalt e-tolli otsusele, tagamaks, et kõik äh, on ühe mütsi all, kui otsustatakse mõni, üks või teine IT-süsteem välja töötada. seda oleme aruta-, seda arutatakse ka kaubanduskontaktrühmas äh, ja mujal paljudes, paljudel kohtumistel, kus osalevad minu ümber istuvad kolleegid kus liikmesriigid siis üritavad tagada, et need süsteemid võeta-, töötatakse välja vastavalt ühisele kavale, peetakse silmas kõiki tehnilisi üksikasju. mainisin ennem kuude süsteemi, üks puudutab siis äh, sisenemisdeklaratsiooni, äh, ICS kaks, siis ka eksporti ning ka süsteemid automaatse äh, tagatiste seire kohta, samuti see ühenduse staatuse tõendamine ning see tsentraliseeritud äh, impordisüsteem. see tsentraliseeritud impordi kliirimise süsteem on hädavajalik ühenduse tollikoodeksi jaoks. ja ma ütleksin, et seda on palju lihtsam ellu rakendada selle süsteemiga, aga nagu juba ette nähtud tollikoodeksis, siis see SASP lihtsustamissüsteem läheb edasi. ja seal seda reguleerivad suures osas endiselt liikmesriikide IT-süsteemid või asju aetakse ka paberil ning alles siis, kui meie IT-süsteemid, süsteemid on valmis, saab tõelist kasu sellest tollikoodeksist ning see peaks olema valmis siis kahe tuhande kahekümne esimese aasta alguses. nüüd äh, kalender selle äh, mitmeaastase strateegilise kava jaoks kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast on järgmine. mõned süsteemid on rohelised, need saavad täielikult valmis kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks, mõned neist juba töötavad, kollases on süsteemid, mis saavad valmis kahe tuhande esimese, kahe, kahe tuhande kahekümne esimese ja kahekümne kolmanda aasta vahel ning kahe tuhande kahekümne esimesel aastal saab neid suures osas juba kasutusele võtta ning kaks süsteemi on punases, mis saavad kõige lõpus valmis ja et kõik oleks turvaline, peaks nad hakkama toimima kahe tuhande kahekümne kolmandal, kahekümne viiendal aastal, mitte kahekümne viiendal aastal, sest me soovime teatud manööverdamisruumi veel, et me tõesti saaksime tähtajast kinni pidada. minu arvates on oluline, et seda nii saaks teha äh, selles, selles järgnevuses astudes neid konkreetseid samme, sest ühelt poolt on oluline tagada, et järgnevusest kinni peetakse. kui muudetakse artiklit kakssada seitsekümmend kaheksa tollikoodeksist seadus, kaasseadusandjate poolt ning kui komisjon võtab vastu rakendusotsuse töökava kohta, mida saab teha alles siis, kui seda artiklit on muudetud. et kõik oleks õiguslikult korrektne. ja samal ajal töö kogu aeg loomulikult jätkub. oluline on ka öelda konkreetselt, millistes süsteemides, millistes valdkondades saab kasutada veel paberit või vanu süsteeme ja üleminekureegleid, sest kaubandus peab olema ju jälgitav. tollikoodeksi puhul peab olema ka ikkagi olukord selline, et, et kaupleja saab lähtuda ühest konkreetsest alusõigusaktist ja sealt näha, et jah, nende Äh, valdkondade puhul võin endiselt kasutada paberit, aga teiste puhul pean kasutama olemasolevaid IT-süsteeme. seega etteennustatavus ja õiguskindlus ning see olu-, äh, järgnevusest kinnipidamine on tähtsad. samuti on oluline näidata, et me öö, äh, oleme enam-vähem kinni pidanud ajakavast ning suur osa tööst on juba tehtud edasilükkamise mõjud meie arvates on üsna väikesed liikmesriikidel ja ettevõtetel on võimalus ka siis omalt poolt paremini süsteeme välja töötada. tollegi oodakse kasu hakkab juba varsti selguma. loomulikult on IT-süsteemid olulised, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maini aga kasutati vanu süsteeme ning seda võib edasi teha, sest me ei ole veel praegu valmis ning meie all ma pean silmas liikmesriiki, kom-, komisjoni ja kaubandusettevõtteid. ehk siis äh, samm-sammult edasiliikumine on tähtis. paljud nendest viivitustest on seotud äh, nende andmenõuete täitmisega deklaratsiooni järjest harmoneeritakse, samuti automaatselt, automaatne garantiide see seire on võimalik alles kunagi hiljem. aga liikmesriigid ja ka kaubandusettevõtted, mis on saanud loa põhjalikuks tagatiseks ne-, neile on kõigile oma ülesanded antud ning nad tegelevad selle seirega juba praegu. ning ma mainisin ka, et automaatne keskne clearance on võimalik alles kahe tuhande kahekümne esimesest aastast alates. veel üks küsimus, mis on teile südamelähedane kindlasti, on mõjud eelarvele nende süsteemide jaoks, mis võetakse vastu kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks, on eelarve olemas ja kõik läheb kava kohaselt. ja eelmisel aastal saime ka lisaraha tehniliste spetsifikatsioonide väljatöötamiseks kahe süsteemi jaoks, mis rakendatakse ellu alles hiljem uus transiitsüsteem ning ekspordisüsteem. selle jaoks on ette nähtud veel lisa seitse miljonit. teised viibivad süsteemid. Nende eelarve on sisse viidud ka mitmeaastasesse finantsraamistikku kahe tuhande kahekümne esimesest kahekümne seitsmenda aastani sealt on siis ressursid ette nähtud nende IT-süsteemide jaoks ning see ettepanek on, on ka teile saadetud. me peaksime suutma kõik välja töötada, isegi kui natukene vähem raha on. ma ütlen seda seepärast, et, et ei arvaks, et me esitame teile kaks ettepanekut samal ajal, need on küll omavahel loomulikult seotud Äh, see tolli kaks tuhat kahekümnenda aasta järgne programm on sellega ju seotud ning ning äh, IT-süsteemide väljaarendamisele on sealt eelnevatel aastatel kogu aeg raha er-, eraldatud, sest see on ju väga oluline kaubandusel, süsteemi lihtsustamisel ning riski haldamisel ning kontrollimisel. suur tänu tähelepanu eest kui te soovite, siis loomulikult esitage mulle ka küsimusi. suur aitäh! ja nüüd annan sõna meie raportööril härra Selimovitšile. aitäh! proua esimees, kolleegid, alustuseks ütlen väga selgelt, et tegemist on seadusandliku tekstiga, eh, kus me, meist keegi ei tahtnud, et me jõuaksime sellisesse olukorda, et me peame selle vastu võtma. Eh, see eh, näeb ette süsteemi et tollimenetluste puhul võib kasutada jätkuvalt äh, olemasolevat paberipõhist süsteemi, kuni uus äh, süsteem jõustub. Äh, artikkel ütleb, et kaks tuhat kakskümmend on see ette nähtud lõpp selleks süsteemiks ja pära- ja ainult elektroonilist infovahetamise süsteemi kasutatakse tolli ja ettevõtete vahel, see oleks suurepärane võit, et märkimisväärselt vähendada bürokraatiat kriisid, äh, mille käes äh, Euroopa ettevõtjad kannatavad, aga nagu me oleme kuulnud, siis äh, enamik süsteeme jah, on kahe tuhande kahekümnendaks aastaks valmis, osad aga ainult osaliselt ja seetõttu me peame pikendama tähtaega selleks, et liikmesriigid saaksid endiselt kasutada paberipõhiseid süsteemi nende süsteemide puhul, mis ei ole veel elektroonilised. me peame ka tagama õiguskindluse Äh, äri- ja tollihaldusel oleks keerulised probleemid, kui aastaks kaks tuhat kakskümmend osad elektroonilised süsteemid ei ole rakendatud ja samal ajal seadus keelaks äh, jätkuvalt alternatiivseid korraldusi kasutada üleminekuperioodil. jätan komisjoni selgitada selle, kuidas see äh, detailides on korraldatud ja selgitada ka selle, miks ei olnud, ei olnud võimalik tähtaegaks toime tulla. mina otsustasin toetada komisjoni, toetada äh, Äh, nende viieaastast tähtaja pikendamist kuni aastani kaks tuhat kakskümmend viis. Äh, lühidalt selgitan ka miks, usun ähm, kindlalt, et meie prioriteet peaks olema tagamine, et äh, üleminek elektroonilisele süsteemile saaks valmis nii kiiresti kui võimalik, aga ka nii tõhusalt ja põhjalikult kui võimalik. kui me vähendame sellist tähtaega kolmele aastale, see lihtsalt äh, Äh, sunniks komisjoni liikmesriike töötama surve all ja see võib äh, tuua endaga kaasa vead, äh, ebatäiuslikkuse ja sellist asja ma kindlasti ei taha. ja meil võib tekkida ka olukord, kus nagu meil on praegu, et me parlamendina peame võtma vastu veel ühe seadusandlusliku teksti, mis veel kord pikendab tähtaega äh, ja seda ma ei ole valmis tegema, seetõttu ma jäta, jätsin viis aastat oma raporti eelnõus puutumata, aga tahaksin, et oleks kindel, et komisjon regulaarselt räägiks Euroopa Parlamendile töö edenemise kohta. ma usun, et meie parlamendina, meil on õigus ja kohustus saada informatsiooni igal aastal, esitan äh, sellesuunalise muudatusettepaneku ja ootan kindlasti diskussiooni sel teemal ka kolleegidega, aitäh! aitäh! ja siis Rahvapartei variraportöör äh, Andreas Schwab, aga Rosa Thun vist võtab tema nimel sõna. aitäh, ta ei saanud täna siia tulla, aga saatis mulle paar rida. esiteks, äh, mis puudutab äh, Euroopa üleste süsteemide äh, ja import-eksport süsteemide tähtaega, siin ütleb Andreas, et komisjon venitab Euroopa üleste süsteemide tarvitusele võttu, samal ajal kui aasta kaks tuhat kakskümmend tähtaeg äh, säilib riiklike import-eksportsüsteemide puhul. see tähendab seda, et äh, mitmed riiklike süsteemide ajakohastamised, mis toovad endaga kaasa lisakulud äh, nii tolliametitele kui ettevõtetele, see kõik muutub paratamatuks. kuidas kavatseb Euroopa Komisjon vältida seda vajadust, mitmete aegaastamiste järele, kas eh, venitamine Euroopa üleste süsteemide puhul ei nõuaks, et samasugune edasilükkamine peaks ka riiklikes süsteemides aset leidma, eriti just, eh, kui eh, need süsteemid on omavahel seoses. ja teine küsimus on tollireeglite järjepidevus, kus Andreas ütleb, et resolutsioonis, mis puudutab äh, Euroopa Liidu tolliseadustiku rakendamise probleeme aastast kaks tuhat kuusteist, äh, palus parlament äh, komisjonile liikmesriigilt ja tsiteerin, leida selge, arusaadav, ambitsioonikas strateegia ja ajakava, millega tagada, et igasugused elemendid, mis on vajalikud Euroopa Liidu tollisüsteemi rakendamiseks, Need on kaetud ka kohaste ettepanekutega, mis on on vastavuses ja sobivad hetke globaalse kaubanduse arengutega ja Euroopa Liidu kaubanduspoliitika agenda rakendamisega, tsitaadi lõpp. me peaksime jätkama tööd selle nimel, et saavutada selget äh, ja terviklik äh, tolliinstrument ja lisa üleminekuperioodid süsteemide jaoks, äh, mis on ette nähtud aastast kaks tuhat kolmteist, kui ühendused tolliseadustik vastu võeti. tundub, et need ei tekita selget, terviklikku, ambitsioonikat strateegiat tollimenetluste puhul. ja sellisel juhul on äh, vaja, et see edasilükkamine oleks terviklik selles mõttes, et seoseid teiste süsteemidega võetakse ka arvesse. aitäh then.... aitäh. sotsialistide demokraatide nimel äh, Virgin Rosier, aga Mark Tarabella võtab tema nimel sõna. lugupeetud proua esimees, me ei ole selle teemaga ka väga, ma ei ole väga palju sellega tegelenud, aga ütlen siis variraportööri nimel kõigepealt aitäh raportöörile ja palun vabandust sellepärast, et äh, Virginia ei saa ise siin olla, sest ta on praegu petitsioonikomisjoni koosolekul. Ähm, me pidasime, me peame tolliliidu küsimusi oluliseks, sest see on äh, siseturu aluseks ja need küsimused, mida me praegu arutame, on äh, ka väga olulised tolliliidu koodeks peab aitama tolliliidul äh, toimida ja peab arvestama ka kahekümne esimese sajandi arengutega, näiteks äh, online-kaubandusega. Äh, Virginie ütleb ka seda, et komisjon peab tolliliidu koodeksis rakendama selliselt, et tuleks lõpp seitsmeteistkümnele erinevale süsteemile ja see on niivõrd oluline poliitiline eesmärk, et me ei e, tohi sellega see ei tohi ebaõnnestuda. proua Grossier ütleb ka, et need muudatused tuleb teha väga kiiresti, sest e, kui me jääme hiljaks, siis me jääme üksi ning e, seetõttu peab Euroopa Komisjon tähelepanelikult jälgima, mis toimub ning Euroopa Parlament peab võimalikult kiiresti vastu võtma koodeksi teksti, nii et Euroopa Komisjon saaks omapoolset kontrolli teostada. Euroopa Parlament parlamenti tuleb teavitada ka üleminekumeetmetest, kui need, kui need vastu võetakse ning me peame ajakohastama ka oma infosüsteeme. proua Grossier tänab veel kord raportööri ja tänab ka fraktsiooni esindajaid ja loodab heale jätkuvale koostööle nendega, aitäh! Ah oui, j'ai oublié de dire que j'avais fini. Merci beaucoup, Marc. I... suur aitäh, Mark, ma ei näe rohkem äh, variraportööre, see tähendab seda, et äh, nüüd annan sõna jällegi meie raportöörile, härra Selimovitšile lõppmärkusteks. suur aitäh, äh, proua esimees, olen teadmiseks võtnud kõik, mis on öeldud ja on kindlasti suur rõõm kolleegidega edaspidi koostööd teha, aitäh! nüüd näen, et selle kausta puhul äh, raporti eelnõu arutamine leiab aset kaheteistkümnendal juulil. Äh, äh, siis me jällegi koguneme siia, et seda küsimust arutada. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt on avalik kuulamine, mis meil aset leiab Euroopa Liidu horisontaalne regulatiivne raamistik, ebaseadusliku sisu eemaldamine digitaalsel siseturul tasakaalustatud ja üle ennustatav üleüldse vastutusrežiimi poole. ja hakkame kohe käsitlema seda teemat seda kuulamist on taodelnud meie komisjon ja esimeste konverents ja juhatus andsid sellele loa. see organiseeritakse äh, selle teatise kontekstis, mis äh, käsitles ebaseadusliku sisuga võitlemist internetis äh, ja ka komisjoni soovituse põhjal selle kohta, kuidas ebaseadusliku sisuga internetis tegeleda. tahan tervitada siin meie tänaseid paneliste. tervitan ka inimesi, kes meid internetis jälgivad. tegemist on äärmiselt olulise teemaga meie komisjoni jaoks ja tahaksin alustada sellest, et tutvustan meie esimest paneeli, kus äh, meile on Kristiina Angelopoulos, äh, kes on Cambridge'i ülikoolist, äh, ka on meil härra Joe McNamee Edrist proua Daphne Keller Stanfordi ülikoolist ja lord Richard Allan, kes on äh, Facebooki asepresident. tahaksin meenutada meie panelistidele, et kõigil on aega kümme minutit oma seisu, sõnavõttude jaoks ja kohe alustuseks äh, annan sõna proua And-, Angelopoulosele. tere hommikust, aitäh! suur äh, rõõm on täna siin olla ja tänan korraldajat lahke kutse eest. nagu juba mainiti, minu nimi on Kristiina Angelopoulos, olen intellektuaalomandi äh, äh, lektor Cambridge'i ülikoolis ja see, millest mul on palutud täna siin rääkida, mul on palutud anda lühike ülevaade hetke Euroopa reeglite kohta ebaseadusliku sisuga võitlemise kohta internetis. Äh, kuidas liikuda edasi, silmas tuleb muidugi ka pidada äh, viimase aasta jooksul Euroopa Komisjoni poolt välja antud äh, teatisi ja määrusi ja meetmeid, mis puudutavad ebaseaduslikku sisu internetis kindlasti arvestades debatti siin valdkonnas teate üldiselt juba, millised on hetkereeglid, ma ei hakka väga palju neid välja tooma. paljud teist kindlasti teavad, et äh, selle hetkerežiimi tuum on nii-öelda e-kaubanduse direktiivis äh, ja eriti selle äh, turvapaiga sätetes kõige olulisem nendest on nii-öelda see hosting turvakoht, see Äh, võtab ära vastutuse info hoidvatelt äh, ettevõtetelt, äh, nad ei ole vastutavad hoitava andmete eest, mida on sinna pannud kolmandad osapooled. üldiselt see on selline siin selline proto teavitamise ja vähe allavõtmise režiim või teadmise ja mahavõtmise režiim. artikkel viisteist loob ka keelu üldisele jälgimiskohustusele, see on eriti oluline, nii et tahaksin sellest seetõttu veidi rohkem rääkida. kahjuks e-kaubanduse direktiiv ei anna meile väga selget äh, definitsiooni sellest, äh, mis äh, on üldine monitooringu kohustus, põhjenduspunkt nelikümmend seitse annab teatud aimu, öeldes, et monitooringu kohustused teatud konkreetsetel juhtumisetel on lubatud, aga et eh, mis on täpselt üldine monitooringu keeld, eh, peame me pöörduma kohtu pretsedentide poole ja see on olnud valgustav. Eh, kaks Sebami juhtumit, Sebam ja Scarlett ja Sebam ja Netlock, need olid autoriõiguse küsimused ja seal uuriti, kas see, kui see keeld on pandud interneti ligipääsu pakkujale ja andmete säilitajale, kes, mis, kes ja see, et nende käest on nõutud filterdamise süsteemi, kas Euroopa Liidu seadusele see vastab. ja kohus pani kohustuse vahendajale monitoorida kogu andmestikku, mis sealt läbib, et edasüüdiseid kopi-, andme, autoriõiguse rikkumisi takistada ja see oleks selline üldine monitooringu kohustus sellisel juhul ja mis peaks siis olema vastavalt keelatud ja lisaks artiklile viisteist äh, äh, läks kohus äh, nendest Sabami juhtumitest veel ühe võrra kaugemale. see oli, küsimus oli põhiõiguste vahelises kokkupõrkes ja seetõttu tõsteti selline kohustus kõrgemale konstitutsioonilisele alusele, see sidus selle nende aluspõhimõtetega, mis on Euroopa Liidu seaduse aluseks, sest et need on põhiõiguste äh, hartas. Need vastavad õigused, mille komisjon välja tõi, puudutasid ühest äh, küljest äh, õiguste omanike autoriõigust ja see on seotud omandiga ja harta artikliga seitseteist ja teisest küljest ütles kohus ka, et vahendaja omaenda õigus äh, oma ettevõtlust teostada on samuti oluline ja seda kaitseb harta artikkel kuusteist ja lõppkasutaja õigus oma isikuandmete kaitsele ja oma väljendusvabadusele, need on artiklites kaheksa ja üksteist hartas ja olid ka asjakohased. ja selle analüüsi põhjal otsustas kohus, et mis on vajalik eh, selliste kokkupõrgete lahendamiseks põhiõiguste vahel, on see, et saavutatakse õiglane tasakaal, nii et ühe õiguse kaitse ei mõjutaks ebaproportsionaalselt teisi kohus ei andnud meile eriti palju informatsiooni selle kohta, kuidas täpselt äh, sellist tasakaalu saavutada, aga äh, ta saavutas äh, põhjendatud tulemuse nendes kahes Sebam juhtumil, kus otsustati, et see filterdamine nende kahe juhtumi puhul ei saavutaks sellist õiglast tasakaalu ja seetõttu äh, ei oleks see äh, legitiimne vahend, kuidas ennetada autoriõigusega kaitstud äh, materjali internetti panemist. ja selleks, et äh, äh abstraktses mõttes äh, igasuguse illegaalse tegevuse ennetamine, kas see võib olla üldine monitooringu kohustus äh, vastavalt sellele, kui on vahendajad teavitatud sellest, et igasugune monitooring mis on vajalik selleks, et seda uuesti postitatakse, oleks konkreetne monitooring ja see on see teavitamine ja maha või internetist välja jätmine ja see on viimastel aastatel olnud üks põhiline strateegia, aga see tõlgendamis, tõlgendamine ei ole vastavuses äh, selle õiglase tasakaalu põhimõttega. see PAM juhtumit ja McFaddeni juhtumis konkreetselt on CTÜ öelnud, et äh, filtrid äh, Eh, mis on vajalikud selleks, et teotada monitooringut eh, kogu informatsiooni üle, on eh, üldine monitooring ja siis ei hakka kvalifitseerima seda, kas selle filtri eesmärgiks on eelteavitatud informatsiooni mahavõtmine või mitte. nüüd me jõuame sellega komisjoni teatise ja määruse juurde, mis puudutab ebaseaduslikku sisu internetis, mis on viimasel aastal avastatud. üleüldiselt minu arvates Need dokumendid saavad päris hästi hakkama sellega, et äh, kasutavad olemasolevaid õigusnorme produktiivselt. ma ei hakka siin väga pikalt peatuma nende kahe dokumendi plussidel ja miinustel, aga äh, tasub siiski teha mõningaid äh, märkusi. esiteks, see säte annab täpsemalt teada, kuidas see teavitamise ja mahavõtmise protsess töötab Euroopas. ja see on midagi sellist, mis on eriti kasulik ja isiklikult ma arvan, et äh, on hea näha, et komisjon liigub vertikaalsema lähenemise suunas, mis puudutab ebaseaduslikku sisu internetis, nii et nii teatis kui ähm, äh, soovitus saavad aru, et erinevat tüüpi sisu ehk nõuab erinevat õiguslikku kohtlemist, aga mõlemas dokumendis siiski peetakse silmas seda, et äh, sisu mahavõtmine sõltumatult selle iseloomust Äh, muutub, äh, on, on praktilises mõttes üsna sarnane. aga vajalik on ka öö, äh, olla veidi ettevaatlik. esiteks üks probleem komisjoni teatise ja soovitusega on see, et mõlemad keskenduvad proaktiivsetel kohustustel vahendajate jaoks, mis puudutab nii öö, automaatset taasüleslaadimise filtritele öö, Äh, või ka nendele piltidele, mis puudutavad igasuguse ebaseadusliku tegevuse tuvastamist. nagu minu varasemad kommentaarid ütlevad, siis äh, see, et vahendajad peavad selliseid meetmeid tarvitusele võtma, see tekitaks tõsiseid probleeme nii e-kaubanduse direktiivi artikliga viisteist kui põhiõiguste hartaga. ja mõlemad dokumendid on siin oma keelekasutuses väga ettevaatlikud. räägitakse lihtsalt sellest, et nad julgustavad äh, tehnoloogia kasutamist ja tuleviku arendamist. et teenusepakkujad peaksid tegema endast parima, et proaktiivseid meetmeid tarvitusele võtta. aga arvestades, millised on õigustatud probleemid tegelikult selliste proaktiivsete kohustustega, siis minu arvates peab tõesti siin väga ettevaatlikult käituma ma arvan, et need on need küsimused, mida tuleks silmas pidada edaspidi. Nad näitavad, et peaks keskenduma pigem reageerivatele, mitte proaktiivsetele kohustustele. parem teavitamise ja mahavõtmise režiim oleks parem, tuleks edasi liikuda sellest turvapaiga reeglitest, et oleksid konkreetsemad äh, reeglid kehtestatud vahendajatele, see oleks hea samm edasi. hetkel on Euroopa Liidul ainult harmoneeritud reeglid ainult äh, selle kohta, kui, kuidas äh, terviseteenusepakkujad ei ole vastutavad, aga selle kohta ei öelda midagi, kuidas nad on vastutavad. see on midagi, mida peaks parandama, pidades äh, minu varasemaid kommentaare silmas. loodan, et see lühike sissejuhatus on olnud kasulik ja kui teil on olnud veel küsimusi, siis hea meelega vastan nendele. Thank you very much uh, for your uh, explanation and then we suur aitäh ja me anname sõna järgmisele kõnelejale, härra McNamile EDR-ist. suur tänu, lugupeetud äh, proua esinaine, aitäh ka teile selle kutse eest. me valmistasime ette ühisavalduse äh, veebipõhise tegevuse kohta ja selle avalduse tekst on äh, kättesaadav ukse juurest. mina olen töötanud äh, digitaalse sisuga kakskümmend aastat ja kahekümne aasta jooksul ei ole kordagi tegelikult tehtud äh, tõsiseid katseid seda sisu analüüsida, kui välja arvata komisjoni uuring aastatel kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat neliteist, kuid selle selle uuringu tulemusi ei kasutatud kindlasti mitte praeguse algatuse jaoks ma ei ole näinud ka mingeid katseid hinnata vabatahtliku koostöö mehhanisme. see tähendab seda, et tegelikult me ei ole oma ülesannet täitnud ja me ei tegele selle probleemi kui tervikuna, tervikuga. ma tahaksin rääkida kolmest asjast. interneti ettevõtjate roll vaid, võitlus ebaseadusliku sisuga, pädevate asutuste roll ning äh, samuti ka teadusuuringud ja nende kasutamine tuleviku tarbeks, nii et äh, me tegelikult äh, saaksime panustada seaduspärase online sisu arendamisse Rahvapartei fraktsiooni esimees ütles hiljuti, et Facebookil on ühest küljest juba liiga palju võimu. see on tõsi. ja kindlasti ei ole mõtet rääkidagi sellest, kui palju võimu on Google'il oluline on ka see, et tegelikult me ei saa kuidagi mõjutada poliitiliselt motiveeritud sisu. Google on ühenduses Youtube'iga ning püüab äh, kustutada näiteks naiste õigusi kaitsvate gruppide sisu. nii on see olnud äh, selle aasta alguses ja aasta ei ole veel kaugeltki lõppenud ja peale selle võttis näiteks Youtube maha ühe Euroopa Parlamendi avalduse. see tähendab seda, et tegelikult on üsna lihtne veenda internetiettevõtjat, et ta peaks sisu maha võtma. piisab poliitilise surve avaldamisest või sellest, et teil on hea avalike suhete spetsialist, kuid eh, samas ei ole ühtegi mehhanismi, mille abil sundida internetiettevõtjat tegema vähem, käituma tasakaalustatumalt, mitte kustutama ähm, täiesti õiguspärast sisu. ja seetõttu äh, ongi komisjoni soovitused väga olulised. komisjon loodab, et eraettevõtjad äh, saavad aru, et majanduslikult on kasulik ka tasakaalu loomine, kaebuste mehhanismi sisseseadmine. soovituste põhjenduspunktis kolmteist on öeldud, et ähm, ettevõtjatel on õigus lepingule, lepingu täitmisele, mis tähendab seda, et Äh, liigseid piiranguid äh, tegelikult äh, kehtestama ei peaks, kuid lepingud seda praegu võimaldavad ja me peaksime mitu korda järele mõtlema, enne kui me internetiettevõtjalt midagi palume, sest kui järjest sisu kustutatakse, siis tegelikult mõjutab see negatiivselt demokraatiat. me peaksime mõtlema ka sellele, et on veel väga palju ettevõtjaid, kes ei ole ei Google ega Facebook ja kui me räägime interneti reguleerimisest, siis me tavaliselt räägime interneti hiidudest Google'ist ja Facebookist. ka teistel ka teistel ettevõtjatel on oma roll. ja kõik äh, peavad oma rolli täitma tasakaalustatud äh, heas raamistikus. me peame meeles pidama ka seda, et äh, teenusepakkujate tegevus on igal juhul pealiskaudne. kui internetiettevõtjalt midagi nõutakse eriti kui see puudutab äh, mingit vägivaldset äh, online äh, sisu, siis peaksid tegutsema ka riigiasutused. kui see nii ei ole, siis luuakse karistamatuse õhkkond ja me ei tegele probleemi põhjuste, vaid ainult tagajärgedega. nüüd tahaksingi rääkida riigiasutustest. Anna-Maria Karotsa-Pild, teie kolleeg, tegi raportöörina väga head tööd, kui Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni laste õiguste kaitse kohta ja see resolutsioon võeti vastu eelmise aasta detsembris. Äh, see raport, see resolutsioon on väga hea ja igaüks peaks seda lugema, et aru saada kui ükskõikne ja hoolimatu on komisjon teatud äh, punktides. selles resolutsioonis öeldakse, et komisjoni rakendusraportis äh, ei olnud statistikat selliste veebilehtede mahavõtmise kohta, kus äh, rääk-, kus kuritarvitatakse lapsi. seal ei räägitud sellest, kui kiiresti selline sisu maha võetakse või kinni pannakse. seal ei räägitud ka sellest, mida õiguskaitseasutused teevad pärast nende lehtede sulgemist. seal ei räägitud sellest, kui palju võetakse lehti maha selleks, et mitte segada käimasolevat uurimist ja milliseid andmeid internetiettevõtjad äh, säilitavad ja kas õiguskaitseasutused saavad ka neid andmeid kasutada. seetõttu tuleks enda käest küsida, mis Euroopa Komisjoni raportis siis üldse oli, kui kogu see info jäi välja, mida see siis üldse sisaldas? Europoli määrus annab Europolile ülesande reguleerida ka veebisisu, mis on seotud tõsise kuritegevusega, kuid seal on vajalik ettevõtjate vabatahtlik äh, nõusolek. kuidas saab olla nii, et tõsise kuritegevusega seotud sisu mahavõtmine on internetiteenuse pakkuja suvaotsus? see läheb vastuollu põhiõiguste harta artikliga viiskümmend kaks ning samuti on see vastuolus õiguskaitseasutuste töö eesmärgiga. komisjon vastas parlamendile, et neil ei ole aimugi, kas ja kui sageli uuritakse neid äh, sündmusi, mille puhul Europoli internetiüksus on käskinud lehe kinni panna. tihti juhtub nii, et teenusepakkujad tegelikult ei kustuta andmeid, isegi kui nad Europoli pöördumisele alguses positiivselt eh, vastavad. ja see tähendab seda, et Europolil on olemas küll mehhanism, mis näeb ette, et ta pöördub teenusepakkuja poole, kui eh, tõsise kuritegevusega seotud andmed netis on, kuid tegelikult ei ole teenusepakkuja kohustatud neid maha võtma. komisjon ei osanud öelda isegi seda, kas Europoli, kas Europoli pöördumine põhineb konkreetsetel andmetel ja me võiksime endalt küsida, kas tõsise kuritegevusega ikka saab niimoodi võidelda. kuidas me saame seda olukorda parandada? me kirjutasime volinikule ja taotlesime sellist lähenemisviisi, mis põhineks äh, teaduslikel andmetel. me ütlesime, et see lähenemisviis peab olema struktureeritud ning et esmane eesmärk on luua selge arusaamine sellest, mida komisjon ja valitsused praegu teevad et täita harta tingimusi. mida tähendab vabatahtlik koostöö või ka kohustuslik koostöö? teiseks on vaja uurida kõiki mõjusid, mida selline poliitika kaasa toob, sealhulgas ka äh, põhiõiguste mõjutamist. kolmandaks on vaja vaadata, milliseid kogemusi me oleme kahekümne aasta jooksul saanud. kakskümmend aastat vabatahtlikke meetmeid mis on hästi toiminud ja mis on halvemini toimunud, toiminud. meil on vaja paremat lähenemisviisi põhiõiguste küsimustele ja meil on vaja eh, ka meetmeid eh, reageerimaks siis, kui midagi läheb valesti. praegu on nii, et eh, meetmed mõeldakse välja, seejärel nad unustatakse, sest mingit järelevalvemehhanismi ei ole, mingit tõendite kogumist või statistika kogumist ei ole. kõik andmed, mida teatistes ja soovitustes küsitakse küll antakse, kuid seejärel kustutatakse kiiresti. me ei saa teada, milline on äh, nende andmete mõju, kas võeti vastu mingisuguseid äh, meetmeid kuritegevusega võitlemiseks, kõike seda praegu ei ole. seetõttu ei ole tegemist ka tervikliku lähenemisviisiga. meil on vaja õppida kogemustest ja me ei tohiks äh, lõputult delegeerida vastutust. komisjoni teatis ja soovitused ei põhine andmetel ja seetõttu teevad nad rohkem halba kui head. meil on vaja tasakaalu, tõhusust ja proportsionaalsust, meil on vaja astuda samm tagasi ja see poliitika õigesti üles ehitada, aitäh! Thank you and uh, aitäh ka teile ja järgmiseks saab sõna proua Keller Stanfordi ülikoolist, palun. aitäh teile, ma tahaksin teile näidata slaide kõigepealt ma tänan teid, proua esinaine, ja kõiki, kes mind äh, siia täna kutsusid. mina olen töötanud ähm, online sisuga, seaduspärase sisuga peaaegu sama kaua kui minu kolleeg minu paremal käel ja olen teinud koostööd ka Google'iga ja sellega, kuidas neil kästakse äh, veebilehtesid sulgeda. kohe näete siin ekraanil ka minu slaide ja ma räägin täna vahendajate vastutusest, sest äh, erinevatel vahendajatel on rohkem ühisjooni kui erisusi. ma räägin teile täpsemalt sellest, millised teadmised toovad kaasa äh, vastutuse või milliste teadmiste alusel tuleks hakata tegutsema ning äh, millised kohustused on erinevatel vahendajatel ja teenusepakkujatel näiteks kui me räägime laste seksuaalsest kuritarvitamisest, siis sellega seotud materjali mahavõtmine üldiselt on erinevates õigussüsteemides reguleeritud. vahendajate vastutuse reeglitel on tavaliselt kolm eesmärki ja nagu kolleeg juba ütles, räägitakse tavaliselt ainult esimesest. esimene eesmärk on see, et ebaseaduslik sisu tuleb netist maha võtta, see on oluline content and activity. kuid äh, teine äh, eesmärk on kaitsta seaduslikku online sisu ja kolmandaks siis tuleb edendada innovatsioone ja majanduskasvu, sellest me ei räägi, ma tahaksin rääkida sellest, et esimene ja teine eesmärk peavad olema omavahel tasakaalustatud ja et äh, kui meil on sellised seadused, mis seda tasakaalu ei taga, siis tegelikult töötab see Euroopa inimeste ning ka interneti arengu vastu ja võib minna vastuollu ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ning samuti Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga. kuidas siis vähendada ebaseaduslikku online-sisu? ma arvan, et sellest küsimusest on väga palju räägitud, on ka selge, miks meil selline eesmärk on. ning loomulikult mängivad erinevad asutused siin väga olulist rolli, ka platvormidel on kohustused, sellepärast et Äh, platvormid saavad ähm, interneti arengust kasu, kuid neil on olemas ka tehnoloogilised vahendid ja, ja teatud äh, vastutus ma räägin ka sellest, kuidas kaitsta seaduspärast online sisu. sest kui vahendaja vastutus on õiguslikult halvasti reguleeritud, siis võtavad platvormid maha ka täiesti õiguspärast sisu. selle kohta on väga palju infot, muuhulgas ka Stanfordi ülikoolil, ja me teame, et need probleemid tekivad inimlike eksimuste tõttu, kuid ennekõike näitavad uurimused seda, et probleemid tekivad erinevate äh, filtrite kasutamise tõttu selle teema kohta väga palju infot ei ole. empiirilisi teadmisi on vähe. ja tegelikult on üllatav, et me ikka veel räägime kohustuslikest filtritest, ilma et seda toetaksid piisavalt teaduslikud andmed. niisiis, mida toob kaasa see, kui, kui eemaldatakse liiga palju äh, Äh, sisu. tihti räägitakse sellest, et sellega rikutakse väljendusvabadust ja see on tõsi, aga see on võib-olla pealiskaudne lähenemine probleemile, sest tegelikult on tagajärgi rohkem. suur osa meie elust toimubki ju internetis, meie laste elust toimub internetis veelgi suurem osa. ja juhul, kui kellegi konto kinni pannakse või sisu maha võetakse, siis häirib see palju rohkemat kui lihtsalt väljendusvabadust klassikalises tähenduses sellega minnakse, rikutakse ka äritegevust, sest eh, väga tihti kasutatakse valesüüdistusi just selleks, et eh, rünnata eh, konkurenti veebipõhiselt. samuti on see kahjulik tarbijatele. hiljuti nägin ma ühte saadet ühest Ameerika naisest, kes oli Facebookist välja visatud sellepärast, et ta oli üles laadinud video, kohutavast sündmusest, mis juhtus tema lastega ning seejärel leidis Facebook, et tema video on rassistlik ja ta ehm, tema konto blokeeriti ja see tõi kaasa selle, et ta ei saanud kasutada ka paljusid teisi kontosid, sest sinna logis ta sisse läbi Facebooki. see tähendab seda, et ühe platvormi käitumine võib mõjutada tarbijat mitmes erinevas keskkonnas. peale selle on vaja mõelda ka e, eraelu kaitsele, sellele, kuidas me kaitseme e, oma sõnumisaladust sest äh, tihti räägitakse nüüd just nimelt äh, platvormides oma sõpradele seda, mida muidu oleks räägitud näost näkku või mida vanasti räägiti näost näkku. ja me peaksime mõtlema ka sellele, kuidas äh, platvormide pid-, pidev jälgimistegevus mõjutab või meenutab ebaseaduslikku jälitustegevust. ja lõpuks ka diskrimineerimisprobleem platvormid püüavad äh, võidelda ekstremismiga nii, et nad võtavad äh, maha sisu, mida nad peavad terroristlikuks. igal platvormil kahtlemata on äh, nii õiguslik kui äriline motivatsioon maha võtta ebaseaduslik sisu ja nad võtavad mõnikord igaks juhuks maha ka sisu, mis tegelikult ei ole ebaseaduslik juhul, kui sisu peetakse potentsiaalselt terroristlikuks siis äh, siin jäävad veamäära sisse need inimesed, kes räägivad äh, islamiusust, kes räägivad araabia äh, keeles, kes räägivad USA sekkumisest Iraagis. ehk siis tegelikult on olemas selge, selge diskrimineeriv muster, mille järgi on näha, kes võib kogemata sattuda sisu blokeerimise ohvriks meil on olemas ka äh, selline arhiiv äh, nagu Süüria arhiiv, millega püütakse säilitada ähm, ajaloolisi andmeid Süüria sõja kohta ja tihti võetakse need videod maha, sest neid äh, peetakse terrorismi õhutamiseks. ja on ka teisi, ähm, on ka teisi inimõiguste kaitseorganisatsioone, kelle videotega sama juhtub ning selle üle tunnevad eriti suurt äh, muret õiguskaitseasutused ja prokuratuurid. tihti, tihti ütlevad platvormid, et nende käitumine tuleneb ju sellest, et nad tahavad inimesi kaitsta, nad tahavad äh, kaitsta turvalisust ja ära hoida rünnakuid, aga tegelikult näitavad andmed, et äh, liigne sekkumine internetis võib töötada sellele eesmärgile vastu ma tahaksin lühidalt rääkida ka nendest ähm, meetoditest, mis on komisjoni ettepanekus ette nähtud. nagu ütlesin, filtrid on küll võimsad vahendid, aga need toovad kaasa ka mitmeid äh, vigu ja nad suurendavad inimlikku eksimist. inimene peaks äh, filtri tulemused läbi vaatama. kuid me teame ka, et need äh, vead, mida praegu põhiliselt tehakse neid vigu, tegelikult teevad just nimelt inimesed. ja nad teevad seda sellepärast, et nad on, nad ei ole erapooletud. selleks, et äh, filtri vigu või eemaldamisvigu parandada, on vaja vastumeetmeid, et need inimesed, kes on negatiivselt ja ebaõiglaselt mõjutatud, saaksid oma huve kaitsta kuid praegu teame, et neid meetmeid, äh, nõndanimetatud vastuteavitust tegelikult ei kasutata. ning äh, eriti puudutab see kõige olulisemaid äh, kategooriaid, näiteks neid videosid, mida inimõiguste kaitsjad üles laadivad ja mida peetakse ekslikult terroristi, terroristlikeks. nii piiratakse sõnavabadust ja piiratakse ka info levitamist. ma arvan, et rohkem läbipaistvust oleks äh, kasulik. näiteks peaks kodanikuühiskonna esindajatel ja äh, teadlastel olema rohkem ligipääsu erinevatele videotele äh, sellistes andmebaasides, kus on maha võetud sisu. ja lõpuks tahaksin ma öelda seda, et optimistlik lähenemisviis, mille komisjon on ka valinud, ütleb seda, et meil on võimalik see tasakaal saavutada ja et platvormid äh, leiavad äh, mingisuguse võimaluse neid probleeme käsitleda, kuid realistlik vastus on see, et tegelikult on probleem siiski väga keeruline, mingit äh, perfektset lahendust ei ole ja igasugune lahendus tuleb väga, iga lahendus tuleb väga hoolikalt kaaluda ja kuulata tuleb kõiki osapooli, suur tänu! aitäh! ja viimane kõneleja selles paneelis on lord Richard Allan kes on Facebooki poliitika lahenduste asepresident, palun. aitäh teile, aitäh ka sellest, et mind siia kutsusite. ma tahaksin rääkida neljast valdkonnast. kõigepealt e-kaubanduse direktiivi seos platvormi teenusepakkujatega, mõju neile eh, platvormidele platvormide vastutus äh, inglise keeles nii responsibility kui liability, kuigi on keeli, milles äh, mõlemad sõnad tõlgitakse vastutuseks. vastutus on küsimus, millest äh, platvormid järjest rohkem räägivad. kolmandaks, kaitsetaktika ja see, et meie praegused meetmed tõesti ei ole täiuslikud ja milliseid meetodeid siis saab kasutada äh, nende probleemide lahendamiseks ja neljandaks tahaksin ma rääkida otsuste tegemisest, mis on seotud just nimelt siseturuga. küsimus on keeruline. kuigi paljud meist mõtlevad, et selle määratlemine, mis on õiguspärane või õigusvastane sisu, ei ole üldse keeruline, tegelikult on see väga keeruline ja Euroopa Liidus on sellele raske vastata väga paljudel inimestel, sealhulgas suurtel ettevõtjatel nagu meie kõigepealt tahaksin rääkida e-kaubanduse direktiivist. ma arvan, et see võiks olla tegelikult ka ähm, kogu selle vestluse pealkiri. ma arvan, et äh, e-kaubanduse direktiiv on olnud äh, väga kasulik. et see on äh, tarbijaid hästi teeninud e-kaubanduse direktiivi üks eesmärke on kehtestada võimalikult madal künnis neile, kes tahavad e-kaubandusega eh, tegeleda, kuid teisest küljest tuleb muidugi tagada, et kogu eh, online sisu oleks õiguspärane. olukord oleks eh, väga keeruline, kui platvormi vastutus oleks nii suur, et me peaksime piirama väga paljude isikute ligipääsu neile platvormidele. Euroopa Liidus elab siiski viissada miljonit tarbijat, kes peavad saama omavahel suhelda Äh, siiski ei ole platvormide äh, vastutus äh, lihtsalt sisutühi jutt. isegi kui ähm, väga rangelt võttes ei ole platvorm vastutav, on ta siiski ebaseadusliku sisu eest vastutav. peale selle tuleb ju märkida, et enamik inimesi käitub internetis väga mõistlikult, vähemalt sellisel platvormil nagu meie oma. kui me mõtleme, kui me mõtleme sellele, milliseid lahendusi on Euroopa Komisjon äh, vastutuse osas välja pakkunud, siis selleks, et äh, otsustada, kas meil on või ei ole eriti range vastutus, tuleb meil kõigepealt äh, mõelda sellistele küsimustele nagu laste ohutus. komisjon on selle küsimusega tegelenud juba mitme mandaadi vältel laste ohutus on prioriteet ja siin on äh, mitmeid äh, häid lahendusi. terrorismivastase võitlusega on hakatud tegelema äh, pigem hiljem. volinik King ja tema kolleegid on ka siinkohal välja töötanud uusi lahendusi. samuti on tegeldud vihakõne probleemiga, sest vihakõne on Euroopa Liidus väga tuline probleem, millest viimased kaks-kolm aastat on palju räägitud volinik Avramopolis on välja töötanud ka käitumiskoodeksi ja siis veel intellektuaalomandi kaitse. ka see on oluline ja ka siin on välja töötatud Euroopa tasandi juhised, mida erinevad ettevõtjad saavad kasutada. kõigil nendel teemadel on nii palju ühist, et nad toovad kokku ettevõtlussektori poliitikud ja eksperdid ning neid valdkondi arutatakse ka korraga, näiteks äh, laste äh, turvalisust ja terrorismivastast võitlust. ning siinkohal ei räägi me mitte ainult sellest, kes äh, juriidilises mõttes vastutab, vaid ka sellest, kuidas näidata rohkem üles head tahet ja teha paremat koostööd. ma tahaksin rääkida nüüd sellest, millised on meie kaitsemeetmed. nagu ma ütlesin, töötab e-kaubanduse direktiiv praktikas pigem hästi sest äh, need miljonid eurooplased, kes Facebooki kasutavad, ei tee Facebookis tavaliselt mitte midagi ebaseaduslikku. ja nende äh, protsentuaalne osakaal, kes midagi ebaseaduslikku teevad, on tegelikult äh, väga väike. aga muidugi, kui me räägime laste kuritarvitamisest või terrorismist, siis on ükskõik milline protsent liiga suur. seetõttu püüame välja töötada ennetavaid meetmeid, et kurjategijad üldse ei, ei pääseks Facebooki. meil on olemas erinevad filtrid, mida me kasutame meil on olemas ka foto-DNA, mille välja töötas äh, Microsoft, mida saab kasutada mitmete teenuste puhul ja mis äh, lubab meil automaatselt maha võtta laste äh, kuritarvitamise fotod, millel kujutatakse laste kuritarvitamist. selline sisu on automaatselt ebaseaduslik ja selle saab automaatselt maha võtta kuid isegi sellises valdkonnas on fotosid, mis on ilmselgelt kuritegelikud ja selliseid, mille puhul see nii ilmselge ei ole. samamoodi terrorismivastases võitluses on meil võimalik automaatselt tuvastada propagandavideosid, näiteks ISISe ja Al-Qaeda omasid, need lähevad automaatselt kinni või automaatselt maha kuid tegelikult on ju ka palju teisi rühmitusi, kelle tegevus on, on vähem ilmselge. ning ka ISISe ja Al-Qaeda Äh, propagandat võib ju äh, vaadata ka teises kontekstis, näiteks uudistesaade võib näidata mingisugust lõiku ja sellisel juhul äh, muutub ka selle video tähendus, see ei ole enam propagandavideo. veel üks valdkond on see, et me takistame kurjategijate või potentsiaalsete kurjategijate kontode avamist juhul, kui eh, neil õnnestub konto siiski avada, siis on meil olemas eh, teavitamissüsteem, ehk siis teised eh, kasutajad saavad sellistest kontodest teada anda ja siis pannakse need kinni. meil on ka ähm, keelerežiim, praegu on võimalik jagada või avada, vabandust, juriidilisel isikul konto neljakümne kaheksas erinevas keeles. ja kui meil on näiteks väikeettevõtja kes tahab äh, Facebookis konto avada, siis tema jaoks võib nimelt äh, keel olla keeruline, sest ta ei pruugi olla võimeline kõiki ohtusid ära tundma või nendest äh, teavitama, näiteks vihakõnet saab ju pidada kõikides keeltes. üks keerulisemaid teemasid, mis puudutab otsuste tegemist, ongi just nimelt vihakõne sest äh, kui võtta mingisugusest tekstist ära sõna või paar või panna koma teise kohta, siis äh, saabki naljast vihakõne. selleks, et äh, mõista mingisuguse teksti mõtet, tuleb mõista paljusid nüansse, konteksti, seetõttu vihakõne äratundmine võib olla keeruline. peale selle on vihakõne erinevus ja olemus Euroopa Liidu üleselt väga erinev. me viisime läbi väikese testi selliste äh, lausetega, mida võiks pidada vihakõneks. Neid äh, testiti erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, mõnedes tuli vastuseks, et kõik need oleksid ebaseaduslikud äh, ja tuleks maha võtta, teistes öeldi, et suurel osal nendest lausetest ei ole viga mitte midagi. seega on vihakõne määratlemine päris keeruline, aga ettevõtjad tegelevad selle küsimusega ja meil on ju võimalik alati saada, meil on alati võimalik saada õigusnõu aga kui keegi praegu käivitab äh, internetiettevõtja ja see ettevõtja tahaks täita kõiki reegleid ja norme, siis võiks see olla päris keeruline, sest on olemas küll, äh, on küll olemas teatud juhised, kuid Euroopa-ülesed juhised on väga raske isegi kätte saada. Facebook on välja töötanud oma juhised, meid kritiseeriti, et need ei olnud avalikud, nüüd need on täiesti avalikud. aga selliseid õigusakte tegelikult ei ole. meie võime öelda, et meil on standardid, täitke neid, kuid äh, tegelikult on, on kõiki vajalikke ähm, juhiseid raske üles leida ja õigusakte pole olemaski. siis on veel küsimus, äh, mida teavitamine üldse tähendab. see on seotud e-kaubanduse direktiiviga. Äh, teavitusi on väga erinevaid, meie kasutame oma süsteemi me teeme koostööd ka õiguskaitseasutustega, kui nemad ütlevad, et midagi on ebaseaduslik, siis on see kindlasti ebaseaduslik, nii et meil on tegelikult välja kujunenud oma, oma teavitussüsteem. ma äh, sellega lõpetan ja jään ootama küsimusi, aitäh uh,! All oh, uh, four of you for uh, your insights um, and I would like uh... suur tänu nende ettekannete eest ja nüüd esimene küsimuste ja vastuste voor. kolleeg Reeda esimesena. aitäh. see automaatne mahavõtmissüsteem, mis ennetab meie eh, ühiskonnas olevaid eelarvamusi, eh, tekitab mulle muret ma lugesin Bulgaaria Twitteri kasutajate kohta käivat raportit, kes ütlesid, et nende kontod blokeeriti, sest neid äh, peeti äh, äh, Vene internetirobotitest, robotiteks lihtsalt tulenevalt tähestikust. algoritmide jaoks olid nad samasugused nagu äh, Vene internetirobotid, aga loomulikult igaüks, kes kirillitsat kasutab, ei ole venelane ja iga venelane ei ole arvutirobot. mis puudutab seda online vastutust, siis järjest rohkem hakatakse pelgama seda, et algoritmid hakkavad seadusi kehtestama, reegleid kehtestama, mille üle meie seadusandjatena ei otsusta, vaid selle otsustavad platvormid, näiteks selle põhjal, kuidas algoritmid toimivad, isegi algoritmide loojad, loojate enda jaoks ei ole alati selge, kuidas see filter mingisuguse otsuse tegi. ning sellises keskkonnas nüüd üritame me leidma, leida lahendusi ning sageli meie paljud reeglistikud ütlevad, et me peame kasutama isegi rohkem algoritme. ka Facebooki puhul, kui Mark Zuckerberg vastas parlamendi küsimustele, siis ta peamiselt pani ette algoritmide äh, äh, filtreid näiteks, et võltskontosid tuvastada seega meil on palju tõendeid sellest, et algoritmid teevad vigu, on sageli eelarvamuslikud, neid kasutatakse aga endiselt järjest rohkem ning mida me saaksime teha, et õiguspõhimõtted paremini rakendada. seega, milline oleks kõige parem lahendus? ma nõustun väga sellega, et meil on tõenäoliselt vaja harmoneerida oma seaduseid paremini. aga milline oleks teie arvates see parim lahendus, millele meie seadusandjatena võiksime keskenduda, aitäh! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Mitsi. Right um,, I have actually uh, two questions um.... aitäh, mul on kaks küsimust. kõigepealt esimene Lord Allanile mis puudutab Facebooki skandaali, kuhu olid kaasatud väga paljud kasutajad. kuidas öö, ettevõte kavatseb seda digitaalset sisu veebis edasi kasutada, ilma et korduks see Cambridge Analytica skandaal ning milliseid öö, kas ka tagatisi võib Facebook anda, et ta öö, öö, kustutab kas-, kasutaja andmed, mitte neid lihtsalt ei salvesta kuskil. ning teiseks, ma lugesin Guardianist just hiljuti artiklit, kuidas väga populaarseid äh, multifilmi äh, kangelasi nagu Mikki Hiir äh, kasutatakse ja antud juhul äh, siga Pepat kasutati Äh, selleks, et äh, propageerida vägivalda ja surma. ning see on loomulikult äh, peidetud lastele suunatud sõnumitesse, kasutades nende lemmik multifilmi kangelasi. ma saan aru, et iga minut laetakse üles nelisada tundi sisu Facebooki ning ma tahaksin teada, kuidas seda kontrollida, kuidas komisjon näiteks mi-, millised oleks komisjonipoolsed soovitused, kuidas seda probleemi lahendada? ning mis puudutab eneseregulatsiooni ning digitaalse sisu eemaldamist, siis see ei lahenda kuidagi ju copyrighti rikkumise teemat sest algoritmidega ei saa seda probleemi lahendada, kui meil ei ole mingisugust inimestepoolset järelevalvet. kuidas te kavatsete seda probleemi lahendada? see, äh, selle ohvrid ei ole mitte ainult tavainimesed, vaid kõige haavatavamad inimesed meie äh, kogukonnas, kes võib-olla vaatavad seda äh, sisu, mis on tegelikult ebaseaduslik, kus propageeritakse vägivalda, surma ja nii edasi. aitäh ja Liida Vanatsova. aitäh, suur tänu nende ettekannete eest. ma nõustun teiega, et meil on vaja leida õige tasakaal selles, kuidas võidelda terrorismiga, vihakõnega, seksuaalvägivallaga ning ka autoriõiguste rikkumistega ning teisalt, kuidas kaitsta väljendusvabadust, privaatsust ja nii edasi. nagu te teate, siis autoriõiguste reformi üle toimuvad Euroopa Liidus väga kuumad arutelud. ma tahaksin teilt kõigilt teada, milline oleks teie lähenemine. kas te ei leia, et tasakaalu saavutamiseks oleks parem paika panna parem teavitamis- ja tegutsemis- re-, protseduur selle asemel, et oleks mingisugune automaatne filter. ning teiseks mis vahe on äh, autoriõiguse äh, si-, ka sisu filtreerimisel ja muu sisu filtreerimisel? aitäh, Katrin Steiner. aitäh, proua Sinaine, suur tänu äh, ees, eeskõnelejatele suur ja väga hea, et seda kantakse veebis ka üle, kõik saavad teie ekspertteadmisi nüüd kuulata. vastutuse ja üldise jälgimiskohustuse teema on meie komisjoni jaoks väga oluline. me oleme üldiselt vastu üldise eh, jälgimiskohustuse kehtestamisele, aga artikkel kolmteist, mille üle homme hääletatakse õigusasjade komisjonis, tegelikult seda sisaldab. meil on tõesti vaja saavutada see tasakaal ning kui me nüüd Nagu uurime seda, kuidas neid ekstremistlikke, kuidas selle ekstremistliku äh, ebaseadusliku sisega võidelda, samal ajal säilitades vaba internet ja sõnavabadus, siis see on tõesti suur väljakutse meile, seadusandjatele. Kristiina, minu arvates sina tõid õiguslikult väga täpselt välja erinevad kohtulahendid, tõlgendused ja see vertikaalne lähenemine on tõesti huvitav. tegelikult oleks tore rohkem sellest kuulda sellel ajal, kui sina siin oled. teised kõnelejad rääkisid ka sellest, aga kui vaadata meie väljakutseid, siis ma tahaksin teada, millised riigid on hästi tegutsenud, saavutanud selle tasakaalu kelle poole me peaksime pöörduma, sest meie siin kojas minu meelest läheme me teise äärmusesse, kaotame ka selle tasakaalu. vähemalt nende inimeste jaoks, kes soovivad säilitada sõnavabaduse. aga kuidas siis saavutada õige tasakaal, see on, on ülemaailmne probleem, mitte ainult meie oma. kuidas informeeritult neid probleeme lahendada ja saavutada see vajalik tasakaal? mind huvitab see õiguslik pool, mida teie arvate sellest, mis homme hakkab toimuma õigusasjade komisjonis? me ootame seda väga, sest seaduslikku sisu mahavõtmist ei peaks ju juhtuma. see on meil kirjas põhiõiguste hartas, mida me peame ju kaitsma, seega suur tänu, et te siia tulite täna. see on väga oluline, et te siia tulite ma ei tea, kas te viitsite homme minna õigusasjade komisjoni ja rääkida sama juttu, mis te siin rääkisite. ja sellest äh, siga Pepast on meil ka päris palju õppida. Äh, me äh, peaksime võib-olla mõtlema, et kuidas siis äh, PEPA-t kaitsta, võib-olla tuleks korraldada selle jaoks kampaania. meil on tõesti vaja leida tasakaal siin ka, pidades silmas seda autoriõiguste kaitset. aitäh, tõesti selge nendest küsimustest, et tasakaalu saavutamine on kõige suurem väljakutse selle teema juures? ma nõustun ka kolleegidega selles. üks asi, mida veel ei ole mainitud, on võimaluste erinevus, suured ettevõtted, neil on piisavalt raha, et viia läbi seda järelevalvet, aga väikeettevõtete jaoks on see problemaatilisem. kui me ei saavuta seda tasakaalu, siis võime me hakata pärssima ka innovatsiooni, mida me ju ei soovi seega lõpetame selle küsimuste vooru ning annaksin sõna teile vastusteks. kes teist vastata soovib? Um, thank you. I think those were all very interesting. aitäh, need olid kõik minu arvates huvitavad küsimused, kui sobib, siis ma igale küsimusele eraldi ei vasta, sest äh, need, nad öö, äh, nende vastused on, on sageli sarnased. kõigepealt küsimus, mis oleks õige lahendus, kui automaatsed filtrid ei tööta? praegusel hetkel on meil teavitamispõhised, reaktsioonilised lahendused. E-kaubandusdirektiivis on sisse kirjutatud väga elementaarsed teavitamise ja mahavõtmise süsteemid, seda tuleks täpsustada määruse seletusest saame me rohkem infot, seal räägitakse kaebuste mehhanismist ja ajakavast, aga jällegi, see on natukene liiga ümmargune jutt. mida, tuleb selgitada, mida tähendab see kiire mahavõtmine, räägid, aga, aga nendes selgitustes selle äh, määruse puhul ei ole sellist konkreetsemat infot äh, kuskilt saada, see, seega palun, palume rohkem täpsustusi. nagu Julia mainis, ka see harmoneerimine on tähtis, olemasoleva õigustiku harmoneerimine, et ettevõtjad teaksid, milline sisu Euroopas on seaduslik ja milline mitte. teatud valdkondades oleks ka sellest kasu üks lahendus, vähemalt minu, minu jaoks isiklikult ning teised kõnelejad vist rääkisid ka sellest, oleks see vertikaalne lähenemine. me peame kasutama ära seda tasakaalu, mis, mida väljendavad ka Euroopa Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus Strasbourgis Need kohtulahendid näitavad, et senini on olnud kokkupõrge põhiõigustes. aga, aga me, kohtusse on jõudnud sellised suhtelised õigused äh, nagu sõnavabadus, privaatsus, andmekaitse. Äh, need ei ole äh, ja, ja õigus omandile näiteks, need ei ole õigused, mida absoluutselt peab kaitsma Äh, äh, need ei ole absoluutsed õigused, ehk siis siin saab teha kompromisse, igaüks peab natukene ohverdama, aga nende õiguste põhimõte peab jääma ter-, äh, kahjustamata. ja see mahavõtmise protseduur, kuigi sellel on ka negatiivseid külgi, aga ta on endiselt praegusel hetkel ainuke parim viis, et leida see tasakaal. see tasakaal võib nihkuda, aga kui äh, me hakkame rääkima õigustest nagu näiteks lastekaitse. eriti kui mängu tuleb äh, laste seksuaalne ärakasutamine. olenevalt juhtumist võib äh, e-, esile kerkida isegi äh, piinamise keelustamise või inimväärikuse kaitse, mis, mis on absoluutsed õigused, mis on ülimuslikud kõikide teiste õiguste suhtes ning tegelikult sisufiltrid võiksid olla ka palju paremad ilma nende vigadeta, isegi kui vigu tehakse, siis nad äh, on väikesed võrreldes selle potentsiaalse kahjuga, mida ohvritele võib teha. teine asi, millele võiks mõtle, mõelda, on see, mida Julia ütles, et äh, filtrid võivad hakata tegema õiguslikke otsuseid meie eest Äh, me peame silmas pidama, et meil on kohtutes inimesed, äh, kes järgivad usaldusväärseid menetluskordi äh, seadust ellu rakendades. ma arvan, et praegusel hetkel, võttes arvesse tehnoloogia praegust taset, meil ei ole sellist usaldust automaatsete süsteemide suhtes, aitäh. jah küsimused olid väga-väga head ja nende vastamiseks on palju aega vaja, aga räägiksin lühidalt autoriõiguste direktiivist, artikkel kolmteist. see jätab e-kaubandusdirektiivi kehtima, aga loob uued definitsioonid, nii et ta ei ole enam oluline. selle tulemus on see, et internetiettevõtteid võib sundida tegema seda, mida Euroopa Kohus on kaks korda öelnud, et see ei ole kooskõlas põhiõiguste hartaga. see, nii ei loo-, looda seadusi. ei jäeta direktiivi alles ning ei võeta vastu uut direktiivi, mis justkui riku-, äh, jätab vana direktiivi alles, aga tegelikult muudab täielikult selle vana direktiivi tähendust. see on absurd. samuti on absurdne see, et Euroopa Komisjon aktiivselt meelega kirjutas artikkel kolmeteistkümne nii, see selleks, et ümber hiilida Euroopa Kohtu lahenditest. Euroopa Komisjon nii käituma ei peaks. nüüd laiemad teemad. internet muutub kogu aeg. see, mida me täna teeme, äh, siis äh, olukord on võrreldes praegusega poole aasta või aasta pärast täielikult muutunud ebaseadusliku sisu vastases võitluses äh, on asi samamoodi, see, mis praegu toimib, ei pruugi toimida aasta pärast, seetõttu ma rõhutasin oma ettekandes, et meil peab olema pidev äh, äh, see ülevaatamisprotsess samamoodi. tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal võeti vastu reguleeriv õigustik, mida ei ole muudetud, kas see toimib, me ei tea, kas seda on vaja muuta, me ei tea, kas see on kontraproduktiivne, me ei tea internetti ei saa kasu- äh,, kohelda staatilise nähtusena. ja me ei saa ka eelda äh, äh,, ennustada, mis täpselt äh, toimib näiteks kuu aja pärast, poole aasta või aasta pärast. Euroopa õigustikus napib praegusel hetkel äh, seda äh, ülevaatamisvõimekust, et me saaksime kohendada oma õigustikku et ettevõtted saaksid ka oma süsteeme parandada, sest nad ei toimi enam väga hästi. lugege need soovitused veel ükskord üle ning otsige sealt välja kas või üks lause, mis mainib seda ülevaatamisprotsessi, mis saaks, millega saaks võidelda kontraproduktiivsete mõjude vastu. sellist asja seal sees ei ole, ehk ja nii häid seadusi ei tehta. küsimus siis see Äh, autoriõiguste filtreerimise ja muu sisu filtreerimise kohta, see on minu arvates väga mõistlik küsimus. Äh, autoriõiguste rikkumine on probleem. igasuguse muu ebaseadusliku si-, äh, sisu olemasolu on aga laiem probleem. kui meil on lasteporno mingisugused pildid, siis Äh, selle üleslaadimine, allalaadimine, kõik muu kasutamine on äh, kuritegu. aga kui vaadata nüüd komisjoni poolset teksti, siis äh, see kättesaadavus justkui on ainuke kriteerium. nii ta tegelikult ei ole. ja komisjon ja liikmesriigid peavad andma omapoolse panuse, et saavutada see tasakaal nii nagu kohtulahend ka ütles eh, telekapli kaasuses. kahjuks peame me tõesti võtma vastu raske otsuse, et me peame ära tegema oma kodutöö ja eh, tagama, et meetmed oleks sobilikud kõikidele pooltele. aitäh! räägin ka va-, vastan ka nendele erinevatele küsimustele, mulle ka see Mark Zuckerbergi vastus äh, ei meeldinud. Facebooki aspektist polnud nendel, nendel häda midagi, avaliku huvi poolest küll, aga küll. tollel kuulamisel öeldi, et seadusandjad soovivad, et terroristlik sisi võet-, sisu võetaks maha, Facebook soovib seda samuti. Nad ei soovi, et nende platvormil oleks midagi ebaseaduslikku. ning nad ei öö, loonud Facebooki ka mingiteks keerulisteks aruteludeks, see on teg-, tegelikult eh, lihtsalt kodanikevahelise suhtlemise platvorm. see, et nad üritavad maha võtta ka sisu, mis eh, ei ole ebaseaduslik, aga mis ei vasta nende reeglitele, ei ole ka üllatav. ja nüüd seadusandjad soovivad eh, sisu maha võtta, Facebook samuti, nad ehitavad ka tehnoloogiat selle jaoks ning äh, see peaks meid mõtlema panema, mõtlema panema, et me peaksime nüüd vaatama ka pildi teist poolt ning seda, kuidas seadus peaks äh, reageerima sellele üle mahavõtmisele. siis autoriõiguste teema ja autoriõiguste direktiiv. see on võib-olla lihtsustatud, aga artikkel kolmteist ja see filtreerimise ettepanek on minu jaoks natukene hämmastav. see väärtuslõhe argument ja motivatsioon artikkel kolmeteistkümne jaoks puudutab ainult raha. mõlemal pool on suured kommertshuvid ja kui me ei suuda nüüd rahavaidlusi lahendada ilma, et me hakkame ümber kujundama interneti põhialuseid, siis see tundub jabur ja õiguslikult öeldes ebaproportsionaalne, et me viime sisse sellised drastilised muutused sellesse, kuidas internet äh, toimib, selleks et seda probleemi lahendada. kui nüüd vaadata erinevusi erinevate sisude vahel, mitmed kõnelejad on siin rääkinud sellest, äh, kui unikaalselt kahjustav on laste porno ning ku-, kuidas filtrid seal peaksid töötama, ma arvan, et siit saaksime me õppida kõik. me peaksime uurima, miks on selle puhul erikohtlemine, sest see on esiteks unikaalselt eriti kahjustav sisu. teiseks, see on ka unikaalselt äratuntav, ei pea olema õigusekspert, et aru saada, et see on ebaseaduslik. seal ei ole ka mingit õiguslikku konteksti ning kui on mingisugune äh, vearuum äh, olemas, et võetakse maha midagi, äh, mida on kogemata peetud lastepornoks, siis suurem osa inimesi väga ei erutu selle peale. ning võib-olla oleks karmimalt vaja kohelda ka muid eriti kahjuliku sisu vorme kui nad on tõesti unikaalselt kahjulikud, unikaalselt äratuntavad ja veamarginaal ei ole väga suur. aga tavaliselt eh, need juhtumid ei vasta nendele kriteeriumitele, see potentsiaalne eh, terrori toetav kõne, mis tegelikult potentsiaalselt on ka inimõigusi kaitsev kõne, ei ole koheselt äratuntav ning siin on ka raskemad õiguslikud teemad nagu laimamine, platvormil on isegi veel keerulisem aru saada, kellel, kes räägib tõtt, nii Hispaanias kui Ühendkuningriigis on praegu kohtukaasused, kus äh, mõlemal puhul öeldakse, et platvorm ei peaks ise sekkuma, vaid nad peavad ootama ära kohtuotsuse, sest nemad ei saa teada, kas juhtum on ebaseaduslik või mitte. sellist õiguslikku standardit kasutavad kohtud nii Argentiinas kui Indias põhiõiguste kontekstis. lõpuks, kuidas saavutada see tasakaal, me rääkisime siin protsessist ning sellest, et mis asi täpselt see teadmine on, millised on äh, erinevad omadused nendel nähtustel. ma arvan, et kõige olulisem on siin parem läbipaistvus, mitte absoluutarvudes ettevõtete poolt avaldatuna, vaid konkreetsed kirjeldused, miks teatud sisu maha võeti see terroristliku sisu andmebaas on ka natukene liiga lihtne lahendus võib-olla, aga peaks tõesti spetsialistidel olema juurdepääs sellele andmebaasile, et uurida, kuidas selline sisu levib ja kuidas ta internetti jõuab. Lord Allan mainis siin ka vist, et, et väikeettevõtetel ei ole võimalik kulutada kuuskümmend miljonit dollarit kontakti-ID väljatöötamiseks see, sellised summad olid mõned aastad tagasi, nüüd on need palju suuremad. ehk siis sellised lahendused toetavad suurettevõtteid. aga kui nüüd vaadata seda Engströmi raportit, mida ma ka ennem mainisin, siis filtreerimistehnoloo-, kui litsentsimisse pannakse sisse ka see äh, filtreerimistehnoloogia nõue, nõue, siis võib juhtuda, et filtreerimissüsteemid aeguvad, aga ei ole nõuet, et neid uuendatakse ehk siis ettevõtted hakkavad kasutama aegunud mudeleid. aitäh! üritan ka nendele küsimustele nüüd vastata, esimene puudutas seda, et miks algoritmid? internet on väga unikaalseid kindaid USA seadusandjatele visanud, siin on mitu erinevat aspekti, nagu mainiti, muutuste kiirus, muutused on kiiremad, kui seadusandjad jõuavad tegutseda ning siis ka maht, ulatus. suurem osa õigustikku on ajalooliselt selleks, et regu-, reguleerida suhteliselt väikest arvu üksuseid ning meil ei ole selliseid seadusi, mis on seni üritanud sadu miljoneid kodanikke kontrollida näiteks kui meil siin koridorides inimesed liiguvad, siis neid ei soovi ju, nende sõnavõtte ei soovi keegi reguleerida, aga paneme selle jutu internetti, siis on asi teistsugune. mis puudutab lahendusi, siis minu meelest ainukesed lahendused on sellised, mis võtavad arvesse riigipoolset autoriteeti ja äh, vastutust, ettevõtted ei peaks teie tööd üle võtma, teie olete demokraatlikud, vastutavad selle eest ning tuleb ära kasutada ettevõtete tehnoloogiat, äh, tehnoloogilist võime, võimekust riik soovib küll teatud tulemust, aga tal ei ole vahendeid selle saavutamiseks, seda saab saavutada ainult siis, kui internetiteenuste pakkujad töötavad koos. seega tuleb mõlemad kombineer-, äh, kaasata. kuidas see praktikas peaks välja nägema? internetiettevõtted peaksid kohtuma seadusandjatega ekspertrühmades, meil on näiteid ka sellest siin Brüsselis äh, näiteks Euroopa Liidu internetifoorum, kus need, kes vastutavad julgeoleku eest Euroopa Liidus ja siis kohtuvad nad meiega ja meie räägime sellest, mida me teeme, nad siis nagu küsivad lisaküsimusi meilt, uurivad, kuidas see mõjutab väikeettevõtteid ja nii edasi. ning tavaliselt võib see kaasa tuua soovitud tulemusi, kui me mõistame, millised on ühised eesmärgid. meie Äh, ettevõtte töötajate ja kodanikena näiteks ju soovime ka, et vähem inimesi radikaliseerub äh, ja võtab püssi ja hakkab inimesi tapma. me peame rääkima sellest, mida meie saame teha selleks, et, et selline võimalus väheneks. aga olukord iga paari kuu tagant muutub, äh, muutub see, mida me saame või võiksime teha, ehk siis peaks olema pidev dialoog, mitte mingi staatiline õigustik. usaldus on tõesti väga oluline, täiesti õigustatud küsimus oli, usaldusega on minu ettevõttel praegu probleeme, me tegime olulisi vigu ning usaldus tuleb nüüd uuesti üles ehitada ning seda saabki teha läbi sisulise dialoogi ning me peame ka tunnistama, kui me oleme vigu teinud. me teeme vigu iga päev. me jätame üles sisu, mis peaks maha tulema ning vastupidi me üritame tõesti minimeerida vigu, aga meie eesmärk on ju näiteks vähendada laste porno piltide hulka ning vahel võtame me mõne pildi maha, mis tegelikult ei kuulu sinna alla. ja see on see hind, mida me maksame oma äh, hoolsuse eest, me peame neid eh, vigu küll minimeerima, aga ebarealistlik on arvata, et me saame neid nullini vi-, viia. aga me selle kallal töötame. siis eh, kustutamine ja blokeerimine. ma eh, selgitan veel, me kustutame sisu, mis on ülemaailmselt ebaseaduslik, me piirame juurdepääsu teatud piirkondade sisule, mis on ebaseaduslik erinevates üksikutes äh, Äh, jurisdiktsioonides. see puudutab teatud väikeseid asju, suurem osa probleeme tegelikult on hõlmatud ülemaailmsete standarditega. mõnel äh, riigil on näiteks äh, mingisugused solvamise alased seadused, mis on palju leebemad teiste riikidega. ja lõpetuseks veel vastutuse teema. milline oleks õige režiim, see puudutab ka autoriõiguste direktiivi teatud teenused, teenuste pakkujad internetis, neid on küll vähemus, üritavad käituda vastutustund-. vastutustundmatult. seda tuleb ka arvesse võtta. aga kui me paneme äh, paika oma äh, identimise süsteemid näiteks ja muud turvasüsteemid, siis neid ei ole vaja üle reguleerida Äh, tuleb anda motivatsioon ettevõtetele, et nad õiget asja teeks. sest vahel on ülereguleerimine pigem kontraproduktiivne. ja meil on ju ka tegelikult hoolsuskohustus nende inimeste ees, kes kasutavad meie teenuseid. Thank you uh, for uh... aitäh, et vastasite kõigile nendele küsimustele. see tähendab seda, et me saame jätkata oma järgmise paneeldiskussiooniga. meil on nüüd kaks kõnelejat, mitte kolm, sest et viimasel hetkel eh, ühe liikmesriigi esindaja tühistas oma siia tuleku. nii et meil on kaks kõnelejat, kõigepealt meil on härra Feiks, kes esindab Sesnamit ja siis härra Pansini, kes esindab Youtube'i ja Google'it. nii nagu eelmiste kõnelejate puhul palume me, et teeksite maksimum kümneminutilised sõnavõtud, kõigepealt härra Feiks Sesnamist. aitäh, proua esimees, aitäh selle võimaluse eest, et saan avaldada oma arvamust komisjoni soovituse kohta ja selle kohta, kuidas ta tegelikus elus sobitub minu oma märkustega. mina olen Michael Feiks, esindan väiksemat või sellist keskmise suurusega platvormi Tšehhi Vabariigis Cessnam CZ. üheksakümmend protsenti äh, Tšehhi äh, elanikkonnast kasutab meie teenuseid, aga samas me siiski absoluutarvudes ei ole kuidagi võrreldavad selliste ettevõtetega nagu Google või Facebook. aga siiski meil on tohutu kogemus äh, ebaseadusliku sisuga internetis. nii et ma loodan, et minust on tänases diskussioonis kasu ma ei ole jurist, ma olen pigem ärimees, alustasin selle ettevõttega aastal kaks tuhat neli IT äh, valdkonnas ja siis liikusin ettevõttes edasi ettevõtte juhi kohale. mul on tohutuid kogemusi kõigi nende küsimustega, kui ettevõte kasvab äh, viiekümnest äh, töötajast ja kümnest tuhandest kasutajast kuni tuhat viissada töötajat ja miljonit kasutajat Tšehhi Vabariigis ja Slovakkia Vabariigis, nii et minu perspektiiv on ilmselt veidi teistsugune kui äh, kõnelejatel, kes esimeses paneelis sõna võtsid. ettevõtte algusest saadik on ebaseadusliku sisuga võitlemine olnud meie jaoks vajalik, hädavajalik, mitte hiljutise poliitilise huvi tõttu või mingisuguse regulatsiooni tõttu, vaid lihtsalt sellepärast, et me tahtsime ja pidime sellega tegelema. põhjus väga lihtne, meie teenus äh, peab äh, olema hea ja sobiv meie klientide ja kasutajate silmis, sest et see on see, mis võimaldab meil konkurentsist ees seista. olen äh, päris kindel, et e, kõik ettevõtted üritavad teha sedasama, sest et äh, meie kasutajad on need, kes meie teenuseid vaatavad ja meid hindavad. kõiki huvitab selle ettevõtte bränd ja nagu me oleme hiljuti näinud, siis isegi Facebooki see huvitab ma saan aru küll komisjoni huvist ebaseadusliku sisu eemaldamisel, siis ma ei jaga siiski kõiki neid lähenemisi sellele teemale ja üritan siis nüüd käsitleda mõnda punkti, mis minu jaoks komisjoni soovituses on kõige vastuolulisemad. esimene, mida ma olen kirjutanud, kirjeldanud, on see, et see jõustab seda, mis meil juba on olemas. kui me räägime tarbijate poolt toodetud sisust, siis alati nõutakse olemasolevate reeglite paremat rakendamist, reeglid, mis meil on juba riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil. me teeme endast parima, et ametivõimud saaksid tuvastada rikkujad ja ametivõimud on need, kes peavad neid karistama, aga mul on tunne, et Euroopa suhtumine on pigem selline, et karistame platvorme, sest et see on lihtsam, selle asemel, et tegelikult rikkujad kinni püüda ja võitlus terrorismi vastu, sellega minu arvates juba tegeletakse riiklikus ja Euroopa seadusandluses, nii et minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt eh, juba olemasoleva, olemasolevate reeglite jõustamine on olulisem kui eh, internetiteenustele meenutamine, kuidas nemad peaksid oma tööd tegema ebaseadusliku sisuga võitlemisel. teine märkus, meie ei ole tähesõdade ajastus, vähemalt väiksemad platvormid nagu Cessnan kahjuks ma ei jaga komisjoni entusiasmi automatiseeritud lähenemiste puhul, mis puudutab sisu otsimist ja kustutamist, see automaatne süsteem ei ole minu arvates veel piisavalt tasandil, et automaatselt suudaks eristada ebaseaduslikku ja seaduslikku sisu, videopilte või teksti. inimesed võivad äh, teha seda tunduvalt usaldusväärsemalt. Äh, isegi inimesed eksivad ja see on kõige suurem probleem, mis meil on hetkel, et ei ole mingit äh, sajaprotsendilist garantiid, garantiid mida on võimalik äh, saavutada, kui teie ettevõte teenindab rohkem kui paarikümmet kasutajat turul. enamik ebaseaduslikku äh, sisu toodetakse inimeste poolt, kellel on üllatav ekspertiis. kui me üritame ennetada äh, ebaseadusliku sisu üleslaadimist, siis see internetis ei ole teostatav, on mitmeid viise, kuidas muuta originaalsisu, nii et automaatsed vahendid seda kinni ei püüa. ja seda me oleme hiljuti öelnud ka äh, artikkel kolmteist ja autoriõiguse direktiivi kohta. ja üks asi, mis ma tahan öelda, et tund aega on liiga lühike aeg, ma saan aru küll komisjoni motivatsioonist siin, üleslaetud eh, sisu on kõige nähtavam tavaliselt paar tundi pärast seda, kui ta üles laeti ja sellega ma olen nõus, aga range ühetunnine reageerimisaeg nõuab kahekümne nelja tunnist valvet eh, igas viimases kui internetiettevõttes turul ja teavitamine ei ole alati vastavuses ametlike menetlustega, ei ole piisavalt selge meie jaoks, et me saaksime midagi teha. ja välja pakutud äh, lahendus nõuaks, et meil oleks konkreetsed ametnikud tööl ainult nende teavituste jaoks ja see on väikeettevõtetele, kellel on ainult paar töötajat, väga keeruline ja nad ei saa nende küsimustega tegeleda kakskümmend neli tundi ööpäevas. üks asi, mida ma tahaksin äh, öelda veel, et ärge me, muutke meid oma kasutajate jaoks suureks vennaks automaatne tagasiside tarbijatele, kui problemaatiline sisu tabatakse, tarbijatel sellega tekib tunne, et neid pidevalt jälgitakse meie teenustes. see on eriti problemaatiline, kui äh, kasutajad äh, näevad ka muid teenuseid, nagu näiteks email sellisena ja seal on ju usaldus väga äh, oluline. rohkem ei ole vaja ka bürokraat-, ametlikku koormust, ma ei äh, toeta seda läbipaistvusraportite küsimust. see on see, et tuleb raporteerida selle kohta, kui palju illegaalseid äh, sisu kinni püüti, kuidas sellega teatud äh, käituti ja nii edasi, see on lisakoormus ja mul ei ole üldsegi selge, kuidas see aitaks ebaseadusliku sisuga võidelda me oleme vastutavad, äh, äh, see usaldusväärsed äh, teavitajad, meie oleme see nägu, mitte usaldusväärsed teavitajad ja meil on olnud väga halbu kogemusi nende teavitajatega, kui me hiljuti üritasime tegeleda libauudistega oma teenustel. usaldusväärsetel teavitajatel on alati omaenda tõde ja filosoofia selle kohta, mis on äh, õige või vale ja me peame endiselt kalibreerima nende teavitusi oma töötajate silmis, nii et tegelikult see meid ei aita. on oluliselt paremaid viise, kuidas ettevõte saab sellega toime tulla. vaenlaste aitamine on veel üks märkus minu poolt. see, see nii-öelda koostöö teenusepakkujate vahel, nii nagu määrus seda ette näeb. minu arvates saab töötada selline asi ainult vabatahtlikult kogemuste, oskuste, tehniliste lahendustega jagamine parimate praktikate kohta, minu arvates seda ei ole lihtsalt võimalik äh, rakendada ja silmas tuleb pidada ka seda, kuidas äh, ettevõte saab rääkida omaenda sisemenetlustest, omaenda IT-lahendustest, mis on äh, ehitatud nende investeeringutega arendustöödesse seda ei saa teha samamoodi kui koostööd äh, avaliku võimuga. minu isiklik kogemus Tšehhi Vabariigist on see, et isegi väiksem ettevõte peab looma teatud instrumendid ja menetlused äh, avaliku sektoriga, sest et internetiteenused muutuvad üha populaarsemaks ja üha rohkem tuleb taotlusi ja nõudeid ametivõimudelt. see juba leiab aset mitte mingisuguse regulatsiooni tõttu, vaid eneseregulatsiooni tõttu, mis äh, meie tööstuses töötab sest et meie peame keskenduma oma tuumtegevusele, mitte sellele, et me muudkui arutame asju avalike võimudega, nii et meie omaenda otsus on olnud see, et me optimeerime seda, kuidas me tegeleme nende teat-, teateannetega, mis tulevad avaliku võimu poolt ja selle jaoks ei ole olnud vaja mingisugust soovitust või regulatsiooni. kiirendatud menetlus, nii nagu soovitus ette näeb, see on juba olemas, sest et nende olemasolu on juba va varem osutunud vajalikuks ja ka raporteerimisinstrumendid avalikele võimudele ka need juba eksisteerivad, sest et nende eksisteerimine on olnud juba minevikus vajalik. Need olid minupoolsed märkused ja olen valmis vastama kõikidele küsimustele. Äh, aitäh. Then... aitäh. ja nüüd härra Pancini Youtube'ist ja Google'ist. aitäh äh, mul on äh, paar slaidi ja meie eesmärgiks on täna teile anda ülevaade meie lähenemisest äh, ebaseaduslikule sisule internetis. ja me tahaksime eriti just anda teile äh, sellise ettevõtte vaade, kes leiab, et asjad ei ole kõik olemas, on olemas selged reeglid, mida peab rakendama ja meie vastutuseks on seda teha. veidi informatsiooni Youtube'i kohta. Youtube on äh, platvorm selleks, et kõigil oleks hääl. me usume nelja vabadust, väljendusvabadus, võimaldusvabadus, ettevõtlusvabadus, ka seda platvormi kasutada selleks, et oma ettevõttega alustada, et äh, teha sisu kättesaadavaks, näiteks selleks, et saada staariks, äh, võimalus ka kuuluda sellesse kogukonda, kus te jagate sisu teiste inimestega, oma kogemusi ja loomulikult ka võimalus eh, informatsioonile, et saada informatsiooni ja anda informatsiooni. kõik see peegeldub eh, ka nendes arvudes, eh, nelisada tundi sisu, mis laetakse üles igal minutil, see on tohutu, võib-olla ka hirmuäratav arv, aga me tahame teile näidata, et meil on olemas selged reeglid selleks, et leida õige tasakaal nende numbrite hulga ja selle vahel, et tuleb austada ja kinni pidada erinevatest reeglitest ja olla vastutustundlik teenusepakkuja. esiteks, meil on paigas selge poliitika, mis ei võimalda üht kahjulikku käitumist ja sisu, mis äh, äh, võib olla rikkuda ja me, aga samas me austame ka äh, kõiki <laughs> Äh, reegleid erinevates liikmesriikides. Äh, et äh, küsimus ei ole mitte ainult ettevõtte poliitikas, vaid ka selles, et tuleb kinni pidada seadustest ja siin on meil selge lähenemine. kuidas me leiame selle tasakaalu, millest me arutasime, et meil nelisada tundi minutis ja samas tuleb olla kindel, et me rakendame oma poliitikaid ja seadusi. me kasutame kahte kanalit. esiteks kasutajate teavitused. iga kasutaja võib teavitada sisust Youtube'is, kui nad vaatavad videot ja nad leiavad, et seal videos on midagi sellist, mis ei ole vastavuses meie poliitikatega, siis nad võivad sellest meid teavitada ja me vaatame selle sisu üle kakskümmend neli tundi ööpäevas. aga loomulikult on võimalik äh, raporteerida ka sisu, mis nende arvates on illegaalne ja seda saavad teha ameti- või kohtuvõimud, äh, liikmesriigid äh, ja selle sisu hindamisel võtame me arvesse loomulikult olemasolevaid seadusi. teeme ühe sammu tagasi ja räägime nendest teavitustest, mille me saame, et milliseid sambaid me kasutame oma platvormil selleks, et äh, saada kõrgekvaliteedilisi teavitusi. loomulikult iga kasutaja võib meid teavitada igasugusest ebaseaduslikust sisust või sisust, mis läheb vastuollu meie äh, poliitikaga, aga me äh, usaldame ka usaldatud teavitajad, need on vabaühenduste eksperdid igalt poolt Euroopast, meil on nendest kogunenud tugev kogukond. kuna nad mõistavad mingit konkreetset küsimust paremini, siis nad aitavad meil paremini sisu eemaldada. Nemad saadavad meile eemaldamise taotlusi, me vaatame need kõik üle. nii et eh, inimene on see, kes vaatab üle need teavitused, mis meile tulevad ja siis me tegutseme meie arvud ütlevad, et äh, nende teavituste kvaliteet, äh, äh, mis tulevad just nendelt usaldatud teavitajatelt, on väga kõrge ja me oleme sellest koostööst ja diskussioonidest nende usaldatud teavitajatega palju õppinud lisaks sellele lihtsale eemaldustaotlusele on meil ka diskussioon erinevate poliitikute kohta, erinevate viiside kohta, kuidas näiteks probleemi nähakse mingis konkreetses jurisdiktsioonis Euroopa riigis ja see aitab meil tegutseda paremini. nüüd vaatame kahte konkreetset tüüpi ebaseaduslikku sisu. sest olen nõus sellega, mida öeldi varem et on oluline seda küsimust vaadata mitte ainult horisontaalselt, vaid ka vertikaalselt. vaatame autoriõigust. me oleme eh, rakendanud mitmeid vabatahtlikke meetmeid, aga see, mida me leiame, et see, mida me autoriõiguse valdkonnas tegime, oli parim praktika, meil oli selline töövahend nimega Content ID, mis aitab õiguse omanikel tagada, et nende õigustest äh, Youtube'is kui platvormis peetakse kinni. see on saja miljoni dollariline investeering. seda küsimust me arutasime ka varem, see skaala ja e, vahendid, mida me oleme rakendanud e, selleks, et õiguseomanikke aidata, seda kõike tuleb arvesse võtta, aga meil oli hea meel see, et vahend pak-, välja pakkuda, sest et e, asi ei ole mitte ainult filtris meie platvormile, vaid me teeme koostööd õiguse omanikega ja Äh, et meil, meile antakse võimalus kasutada nende kataloogi, äh, neid teid, mida nad tahavad kaitsta, ähm, et me tunnustame seda, tunn-, tunneme ära selle sisu, kui ähm, äh, inimesed selle üles laevad ja siis õiguse omanikule jääb see lõplik otsus, et mida nad soovivad teha selle sisu puhul, mida kasutajad on üles laadinud, ehk meil on kolm võimalust, et Äh, saada tasu selle sisu eest, mille kasutaja on üles laadinud, aga mille omanik on õiguse omanik jälgida lihtsalt, et need videod jäävad üles äh, ja nad teavad seda ja si-, või siis blokeeritakse, kui õiguseomanik leiab, et see on kõige parem lahendamine seni me oleme näinud, et see rahaks tegemise vahend, lähenemine on see, mida õigusomanikud eelistavad ja viimastel aastatel oleme me äh, õiguseomanikele tekitanud kaks miljardit kasumit äh, sellega, et me oleme tundnud äh, ära selle sisu, mis on üles laetud jätkame nüüd terroristliku sisuga see on sisu, mida me arutasime ka varem. ja see on tekitanud liikmesriikides tohutuid äh, muresid. Äh, siin on erinevuses sellega, ku-, kuidas me toimisime autoriõigustega, kontekst on sisu, on võtmeks kui me vaatame sisu, mis võib tekitada meie poliitikate rikkumist, äh, siis oluline on mõista seda kont-, konteksti, kuidas seda sisu platvormil jagatakse. meie usume, et äh, segu tehnoloogia ja inimülevaatamisest on õige lähenemine, kuidas võidelda terroristliku sisuga internetis. kui me arendame välja masinõppimise algoritme, mis võimaldavad meil leida terroristlikku sisu oma platvormidelt, siis äh, me ei kasutanud mitte ainult omaenda kogemust, vaid et äh, kasutasime rohkem kui kahte miljonit videot, mille me oleme viimastel aastatel üle vaadanud. eriti just nende teavituste kaudu, mille me oleme saanud kohtuvõimudelt ja usaldatud teavitajatelt, selleks, et vähendada seda erapoolikuse mõju. nii et äh, see, see mas-, masin, mida me kasutame, see õpib nendest äh, eemaldustaotlustest, mille me oleme saanud aast-, viimaste aastate jooksul ja hetkel, kui me need töövahendid äh, sisse viisime, et äh, platvormidel äh, sisu tuvastada, siis need töövahendid toodavad eemaldamise taotlusi, mille vaatab üle inimene, nii et see ei ole mitte automaatne filter, vaid et kasutatakse ära parimat tehnoloogiat selleks, et leida halb sisu platvormilt ja võimaldada siis meie ülevaatajatel hinnata, kas selle video, selle sisu peaks sealt eemaldama need arvud, mida me oleme näinud äh, tõhususe mõttes, on äh, väga positiivsed. meil on sada kuuskümmend tuhat videot, äh, mis on juunist detsembrini eemaldatud, aga me näeme ka seda, kuidas need masinõppimise vahendid suudavad leida videod, millel on väga vähe vaatamisi ja seda tunduvalt täpsemalt kui need eemaldamisvahendid, mis meil varem kasutusel oli. aga see on jagatud vastutus, me ei saa seda teha üksinda ja seetõttu me usaldame olulisi diskussioonifoorumeid, näiteks globaalne terrorismivastase võitluse internetifoorum, kus äh, Microsofti, Twitteri, Facebooki ja teiste ettevõt-, väiksemate ettevõtetega üritame me leida uusi viise, kuidas äh, sellega võidelda. Äh, meil on nende hashide andmebaas, kus Europoliga koos kogume terroristlikku sisu andmebaasi kokku ja siis üritame näha, kas äh, need äh, andmebaasid on vastavuses sisuga, mis on meie plat-, platvormidel ja siis me saame selle sisu maha võtta. ja seal on kaheksakümmend tuhat äh, kannet selles andmebaasis ja teeme tihedat koostööd ka liikmesriikide komisjoniga nende küsimuste arutamisel ja lahenduste leidmisel. ja lõpetuseks leian, et tegemist on äärmiselt keeruka teemaga. ühte lahendust, mis sobiks kõigile, ei ole vertikaalne lähenemine, nagu ma ütlesin, on äärmiselt oluline. peame äh, vaatama ka, millised on positiiv, võimalikud negatiivsed mõjud äh, eemaldamisega, seetõttu me usume, et see vastuteavitus, et iga äh, kasutaja, kelle sisu on maha võetud, saab meile saada taotluse see otsus üle vaadata, on oluline, ka läbipaistvus on oluline ja seetõttu me oleme väga rahul asjaoluga, et paar nädalat tagasi Äh, saaksime meie äh, äh, Youtube esimese läbipaistvusaruande välja anda, nii nagu Google on seda juba viimased paar aastat teinud, et anda rohkem informatsiooni selleks, et teha informeeritud otsuseid poliitikate kohta, millega võideldakse ebaseadusliku sisuga internetis. aitäh! ja enne, kui annan sõna parlamendiliikmetele, annan sõna Euroopa Komisjonile, et nad saaksid lühidalt äh, sõna võtta Prostein, kes on e-kaubanduse ja internetiplatvormide üksuse juht. Thank you very much and good morning everybody. Also min-. aitäh ja äh, suur aitäh äh, ka selle kohtum-, kuulamise eest, mis on väga asjakohane, ajakohane ja tänan ka kõnelejaid kõrge debati, tasemelise debati eest sõnavõtud on näidanud ka seda, kuivõrd oluline on see teema, kui tundlik see teema on ja kui keerukas see on ja see on loomulikult äh, suur väljakutse igasuguse poliitikakujundaja jaoks. Äh, proua Keller tutvustas meile neid eesmärke, mida siin valdkonnas peaks taotlema ja need on ka täpselt meie eesmärgid. hea, et te olete need slaidile pannud äh, tagada, et ebaseaduslik sisu eemaldatakse, et seaduslikku sisu kaitstakse ja et digitaalmajanduse innovatsiooni kasvupotentsiaal säiliks, seda ütles ka proesimees ise, eriti mis puudutab VKI-sid. ja oleme sellega täiesti nõus ja ma arvan, et meie soovitus ka kinnitas seda ja see toetas ka seda varasemat tööst. Äh, härra McNamee ütles, et meie töö aastast kaks tuhat üksteist, kaksteist see kahe silma vahel, aga ma arvan, et kui seda täpsemalt lugeda, siis paljud asjad sealt jõudsid ka meie soovitustesse, kaasa arvatud läbipaistvus, turvameetmed, need on eesmärgid, mida me üritame saavutada. loomulikult leiab aset väga palju fakti tuvastamist, härra McNamee rääkis ka sellest, et statistikat ja andmeid on puudu. see on ka põhjus, miks hoolimata kõigest sellest tööst, mis me oleme teinud, uuringud ja nii edasi, me, see on ka põhjus, miks me platvormidel palume parandada monitooringut, jagada meiega andmeid, et me täielikult mõistaksime seda, millised on arengud selle probleemi küsimuses, milline on see ulatus. ja siin räägitakse ka sellest, et bürokraatiat on väga palju, aga oluline on mõista seda laiemat juhtimise probleemi, mis meie ees on, mis on platvormide roll, mis on seaduse roll, mis on ametivõimude roll. et see kõik saaks aset leida informeeritult, siis äh, neil on vaja neid andmeid ja infot, vastasel juhul äh, tehakse otsuseid äh, ebatäiuslike andmete alusel. proua Angelop-, Angelopoulos äh, viitas väga olulisele eesmärgile saavutada õige tasakaal inimõiguste, erinevate inimõiguste ja siin mainiti tervet rida autoriõiguse valdkonnas, aga neid on veel, et oluline on saavutada tasakaal erinevate põhiõigustega, teiseks, et kuidas lahendada see juhtimise küsimus, et kes peaks tegema mida, räägite väga palju proaktiivsetest meetmetest, mitte aga teavitus- ja tegevusmenetlustest. ja seetõttu ka tunnustati, et kuigi me oleme toetanud selliseid äh, meetmeid äh, oma soovituses, me ei seadnud seda kohustuseks, sest et see ei ole siduv dokument, me saime aru, kuivõrd keeruline see kõik on ja sellega konteksti olulisest ja seda äh, näitas selgelt ka härra Allan, kui ta ütles, et kui räägitakse äh, laste ärakasutamise materjalist, terroristlike rühmituste videotest, siis äh, seda tuvastada on üsna lihtne. vihakõne puhul on see keerulisem ja seda me täiesti ka tunnistame ja see on ka üks põhjus, miks me võtsime vastu selle vertikaalse lähenemise, millele korduvalt ka siin viidati, mitte üritades leida äh, üks lahendus sobib kõigile lahendust. siin on sarnaseid jooni läbipaistvuse turvameetmete kohta, aga mis puudutab konkreetset sisutüüpi, siis on siin ka märkimisväärseid erinevusi automatiseeritud töövahendite küsimus, proua Reeda küsimus, et äh, algoritmid on nüüd lahenduseks sellele probleemile, mille algoritmid lõid. ilmselt lihtsustan seda seisukohta siin nüüd, aga tegemist on olulise debatiga. härra Bensini ütles, nii nagu ka meie arvame, et on vaja mõlemat, on vaja inimelementi, inimene peab selle üle vaatama, aga on vaja ka automatiseerimist ja algoritme, masinõppimist lihtsalt sellepärast, et see fenomen, millest me räägime, on nii tohutu ulatusega, et kui tõesti kolmsada, nelisada tundi sisu laetakse minutis üles ühele konkreetsele platvormile, siis kui palju inimesi oleks sellisel juhul vaja ilma masinate abi kasutamata. nii et siin on praktilised piirangud sellele, mida on võimalik saavutada ja samamoodi ei saa äh, usaldada või jääda äh, ainult kohtute najale äh,. sadu inimesi, sadu tuhand-, tuhandeid inimesi vaatab iga hetk materjali üle ja siis tuhanded kohtud muudkui teevad otsuseid selle kohta. nii et vastuseks proua Mitsi küsimusele, et mida me saame teha selle põrsas Pepa küsimuses, see on murettekitav, sest minu üks väike laps ka vaatab neid multikaid. Äh, äh, see tundub väga turvaline, aga et mis siis saab, kui neid tegelaskujusid ära kasutatakse, siis mida komisjon teeb? meil on selline äh, kahetine lähenemine, meil on vaja tõhusat teavitus- ja tegevusmehhanismi, aga meil on vaja ka proaktiivseid meetmeid, mis äh, aitaksid inimestel, kes seda tööd teevad, teha seda korralikult. olen nüüd peaaegu lõpetanud, aga äh, siin räägitakse, räägiti ka sellest äh, usaldatud teavitajate mõttest, mõnikord jah, nad on erapoolikud, aga mina ei, me ei pidanudki neid selliseks imeravimiks siin me lihtsalt ähm, ütlesime, et usaldatud teavitajad ähm, ja selles ulatuses, et nad äh, on oma selle usaldatud staatuse ära teeninud ja säilitavad seda, sest et kui on usaldatud teavitajad, kes järjepidevalt äh, õigesti teavitavad ja te teate, et nad seda teevad, siis äh, see võimaldab mitte sundida platvormidel kõiki otsuseid ise tegema. me ei öelnud, et iga kord ja alati peate te usaldama neid usaldatud teavitajaid kokkuvõtteks äh, proua Kellar äh, küsis siin äh, täiusliku lahenduse järele, ütles, et selliseid asju ei ole olemas, siis siin ma olen nõus, sest et see on väga keerukas ja tuleb ka väärtuspõhiseid otsuseid väga palju teha. võib öelda, et jah, asjad on hästi terrorismiga võr-, seoses, sest et terroristlikke sisu on vähenenud, teised ütlevad, et üks video on juba liiga palju, sest et see seab inimeste elud ohtu. nii et selliseid otsuseid on väga palju vaja teha ja mis võiks olla täiuslik lahendus ühe jaoks, ei pruugi seda olla teiste jaoks. nii et üritame leida parima võimaliku lahenduse. aitäh. aitäh ja nüüd annan sõna parlamendisaadikutele ja Julia Reeda kõigepealt. aitäh. ma pean ütlema, et see, mida ma praegu kuulsin, oli väga valgustav, nagu Catherine Steiner ütles hääletab Euroopa Parlament artikkel kolmeteist, mis puudutab filtreid homme ja komisjoni ettepanek ning ka mõjuhinnang on sellised, et eesmärgiks või sihikule võetakse just suured platvormid, näiteks Youtube ja Facebook. eesmärgiks on ka paremate tasude maksmine, eriti muusika valdkonnas. ma kuulsin seda, et ainsad kõnelejad, kes üleslaadimise filtreerimisega üldse nõustuvad, on Youtube ja Facebook, kes tegelikult peaksid olema ju selle ettepaneku sihikule võetud, kuid teadlased, kodanikuühiskond ning ka VKE-d ei nõustu. seetõttu mul on raske aru saada, kuidas see ettepanek peaks neid eesmärke täitma kuidas ta saaks äh, saavutada need eesmärgid, mis talle on seatud ja seetõttu tunnen muret ka selle üle, et tegelikult äh, see ettepanek võib veelgi tugevdada tasakaalutust, mis praegu autoriõiguse turul valitseb. samuti võib see kaasa tuua täiendavaid põhiõiguste äh, rikkumisi, just nimelt need üleslaadimise filtrid. aitäh, kas on veel sõnasoovijaid? Catherine. aitäh ma nõustun kolleegiga täielikult, aga Julia, me räägime siin ju ebaseaduslikust sisust, seaduslikust sisust ning innovatsioonist ja majanduskasvust. innovatsioon ja majanduskasv on samuti oluliseks teemaks, sest kui me vaatame digitaalset ühisturgu, kus tuleb kaitsta õiguspärast sisu, siis äh, meie vastutus laiemalt ongi digitaalse ühisturu kaitsmine. see koda siin loob õigusloomet, mis meie arvates annab digitaalsele ühistule rohkem potentsiaali. me oleme sellises olukorras, nagu me oleme ja ühest küljest me küll püüame rinda pista ebaseadusliku sisuga, aga teisest küljest peame kaitsma ka seaduslikku õiguspärast sisu. praegu ei ole see olukord tasakaalus seni oleme me ise käitunud vastuolus oma eesmärkidega ning see tegelikult meie valijatele eriti lootust ei anna. kui me teeme selliseid seadusi või selliseid õigusakte, mida ei ole võimalik rakendada tasakaalustatud moel, siis ei ole see õige. meil on väga hea meel, et külalised täna meiega on. sellest on meile kõigile kasu. ma palun vabandust selle eest, et kõik meie kolleegid täna siin ei ole. kui meil oleks õigusasjade komisjoni kolleegid, siis neile oleks teie jutt väga kasulik sellepärast, et teil, teie olete eksperdid ja te rääkisite ka väga selgelt, nii et ma tänan teid veel kord selle eest, et te siin olete ja et te meile oma mõtted andsite, kuid hääletus toimub juba homme ja kui see läheb nii, nagu me arvame, ehk siis vastuollu meie komisjoni arvamusega artikkel kolmeteistkümne kohta, siis teeme me ikkagi, mis suudame, et, et jõuda edasi kuid ma tänan teid, et te siia tulite, kogu teie äh, aeg meiega on hästi veedetud. aitäh ja nüüd äh, saavad sõna kõnelejad äh, vastuseks, kui neil vastuseid on. aitäh, ma tahaksin lühidalt rääkida automatiseeritud vahenditest, mille abil üles laaditud sisu filtreeritakse. ma nõustun täielikult sellega, mida te ütlesite VKE-del näiteks Sesnamil ei ole tõepoolest kõiki neid vajalikke vahendeid. Nad ei saa sajaprotsendiliselt tagada, et tehnoloogiat kasutatakse selleks, et ebasobiv sisu tõhusalt blokeerida, arvestades, kui palju seda iga minuti jooksul üles laetakse. ma nõustun ka sellega, et tulevikus minu meelest kahetsusväärselt tuleb teenused võib-olla allhanke korras anda suurtele ettevõtjatele, kellel on äh, rohkem äh, võimekust ning äh, nendel tehnoloogiahiidudel on olemas vajalikud vahendid, mida kasutada. mina seda näha ei tahaks. suur aitäh, aitäh nende küsimuste eest ja e, ka märkuste eest, mida tehti minu ettekande kohta. ma tahaksin e, rääkida e, paarist küsimusest. sisu toimetamise programm on, on kommertsvahend, mis annab võimaluse koostööks. nii et ühest küljest saab võimaluse probleeme lahendada, teisest küljest kasutatakse olemasolev raha paremini ära. see ei ole mitte õigusloomeline projekt see ei ole üldse mingisugune mudel, mida kõik peaksid kasutama. see ei ole kuidagi kohustuslik, vaid me lihtsalt mõtlesime, et äh, tegemist on sellise, sellise äh, probleemiga, mida Youtube'is saaks kasutada, sellepärast et see, see läheb õiguste omanike kaitsega, ähm, kaitse, kaitsel on kasulik. nagu siin ka juba öeldi peame me mõtlema sellele, kuidas vastutus jaguneb. meie vastutus on väga tugev. näiteks eh, globaalsel internetifoorumil valitseb selline koostöövaim, et kõik tahavad teha koostööd, et leida taskukohased eh, lahendused kõigi jaoks, sest kõik peavad nende probleemidega tegelema. kas eh, sellest aga piisab? kas see saab olla, kas meil saab olla nõndanimetatud ühe tunni kuldreegel? ma ei usu. ma arvan, et et see ühe tunni reegel võiks kehtida terroristliku sisu puhul. me peame tegema koostööd, peame leidma vajaliku rahastuse ja vajalikud vahendid selleks, et võidelda ebasobiva sisuga. ja eh, see ei tohiks asendada sellega, et me keskendume puhtalt kiirusele. kui me kiirustame, siis teeme ka rohkem vigu ja siis peab igaüks juba oma vigu hakkama ka ise ähm, parandama, see on aga väikestele platvormidele keeruline, aitäh! aitäh, aitäh kõigile sõnavõtjatele, suur tänu, et te tulite ja jagasite meiega oma mõtteid. ma arvan, et sellest on meile tulevastes aruteludes väga palju kasu meie töö on keeruline, nii et äh, tänan teid, et meid aitasite, et äh, andsite meile täiendavaid argumente. ma tänan ka Juliet ja Euroopa Komisjoni selle esimese sammu astumise eest. nüüd on meie kord sellele tööle keskenduda. suur tänu, me jätkame seda tööd